yeah. for the system to collapse. No? Yeah, of course, exactly. Okay. Uh, dear colleagues, I think we'll start the meeting because uh, uh lugupeetud uh... kolleegid, mulle tundub, et me peame alustama. oleme juba oodanud väga kaua, ega enam kaua oodata ei saa. muidu me ei suuda kuidagi oma päevakorrast kinni pidada, kui me veel ootame. nii et olge tervitatud võtkem siis kõigepealt vastu päevakord. praegusel hetkel ei ole ühtki ettepanekut päevakorra muutmiseks ja kui muid kommentaare ei ole, siis öelgem, et päevakord on kinnitatud. nüüd järgmine päevakorrapunkt, need on juhataja teadaanded. tuletaksin teile meelde, et Eh, õhtupoolikul on meil teises ruumis koosolek, ma ütlen seda ka koosoleku lõpus, et ära ei unustaks. ja teiseks, nendele, kes mäletavad eh, Erasmuse algatust eh, kohalikele kohalikele juhtidele ja nüüd me oleme siis selles osas edasi liikunud ja niipea, kui me oleme asjad täiesti lõpi, lõplikult ühele poole saanud, siis ma saadan teile selle kohta teate. tegemist on kolme institutsiooni e, ühistööga, see on siis komisjon, parlament ja regioonide komisjon, komitee. me oleme viimastel kuudel arutanud seda teemat ja nüüd me oleme selle aasta eelarve valmis saanud aga ma tuletan teile meelde, et pilootprojektina oli see juba rahastatud kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, aga mm, see oli veel siiamaani rakendamata ja nüüd me siis liigume selle ettepanekuga edasi. kokkulepe on saavutatud komisjoniga. aga nüüd siis järgneb kuuekuune tegevus erinevates astmetes ja praegusel hetkel on kätte jõudnud aeg valida välja kandidaate selle tegevuse jaoks. avatud on valimisprotseduur nii et me äh, valime siis praegusel hetkel valitud kohalike omavalitsuse esindajate hulgast, me vaatame, et see oleks tasakaalustatud valik, me arvestame, see on geograafilist äh, Ähm, jaotust ja siis need, keda sinna valita, keda siis on valitud, kutsutakse avatud päevadele, tegemist on selliste eriliste üritustega ja siis me käime ka äh, koha peal erinevates Euroopa piirkondades selleks, et äh, õppida kogemuse kaudu ja siis tuleb ka lõppseminar. niimoodi siis oleme me planeerinud seda programmi ja nagu ma ütlesin, seda me arutasime põhjalikult ka regioonide komitee esindajatega. ja nüüd me siis hakkame tegutsema. ja nüüd siis mingem kolmanda päevakorrapunkti juurde see on Alan Kadeki omaalgatuslik raport, mis puudutab Atlandi ookeani piirkonda käsitlevat Euroopa Liidu ühtevuspoliitika strateegiat ja ma annaksin siis kõigepealt raportöörile sõna. president, suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid, kõigepealt pean kurbusega tõdema, et Atlandi piirkonna strateegia ilmselt eriti komisjoni liikmeid ei huvita. aga igal juhul huvitab ta Euroopa Komisjoni, CRPM-i ja öö, äh, regioonide komiteed ja ma loodan, et tulevaste nädalate ja päevade jooksul äh, huvituvad sellest ka kolleegid või vähemasti need, kes kohal on Äh, võib-olla on asi ka selles, et kaheksas äh, mai on Prantsusmaal riigipüha, võib-olla nad arvasid, kolleegid arvasid, et mina ei tule kohale, et siis ei ole neil ka mõtet tulla. aga igal juhul proua esinaine, äh, meie komisjon andis mulle ülesandeks valmistada ette algatusraport Atlandi strateegia kohta, ma meenutaksin, et esimene resolutsioon selle kohta võeti vastu märtsis kaks tuhat üksteist, selles resolutsioonis paluti makroregionaalse strateegia väljaarendamist piirkonna jaoks, sellest ajast saadik on tehtud paljud äh, parlament ja asjasse puutuvad liikmesriigid, samuti komisjon, on otsustanud välja töötada ambitsioonika Atlandi strateegiaga, äh, me peame samuti ka mobiliseerima piirkonnad ja kohalikud omavalitsused komisjoni, meie komisjoni initsiatiivil äh, toimus äh, ettevalmistav koosolek ja nii loedi, loodi siis Atlandi Foorum, kus mina esindan parlamenti selles foorumis äh,, toimuvad siis konsultatsioonid ja ettevalmistav töö äh,, Äh, ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks äh, võetakse vastu tegevuskava, see peab olema kooskõlas järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga ja sinna kuulub äh, muuhulgas ka või see peab olema kooskõlas ka ühtekuuluvuspoliitika tegevuskavaga. Ja me peame tegema ka ettepanekud poliitiliste prioriteetide osas. Atlandi strateegial on mitu aspekti, Äh, nagu me teame, tegemist on dünaamilise piirkonnaga, õrna äh, piirkonnaga, äh, seal on vesiviljelus oluline, turism, kalapüük, merekeskkond on õrn, seda tuleb säilitada, tegemist on ka Euroopa Liidu läänepoolse sissepääsuga ja mis seetõttu on strateegilise tähtsusega Euroopale. samuti on tegemist äärepoolse alaga Euroopa Liidus, see tähendab seda, et see tuleb avada ja tihedamini ühendada ülejäänud Euroopaga Need äh, probleemid ületavad riigipiire ja puudutavad tervet Atlandi piirkonda. ma soovin, et Atlandi strateegiast saaks makroregionaalne strateegia, kus äh, toimiks tegevus mitmetel tasanditel ja territoriaalplaneerimise poliitika. Äh, tuleb ka ühendada maismaa tegutsejaid ühtse strateegia defineerimisel mina pakun, et strateegia peaks keskenduma kahele teemale, ühelt poolt siis mere- ja maismaa territooriumite planeerimine, kasvu ja tööhõive stimuleerimine läbi tööstuspoliitika, mis on kohandatud piirkonna vajadustele. mis puudutab esimest teemavaldkonda, siis äh, ma pakun välja, et strateegia kaudu tuleks koordineerida inimtegevust ja selle mõju merekeskkonnale ma teen seetõttu ettepaneku äh, sisse seada alaline planeerimisstruktuur Atlandi piirkonna jaoks, selleks et kooskõlastada tegevusi valdkondade vahel ja riikide vahel. on vaja tegutseda jõuliselt selleks, et kaitsta ökoloogilist tasakaalu, äh, bioloogilist mitmekesisust ja vähendada CO2 jalajälge samuti tuleb suurendada riskide ennetamise ja juhtimise suutlikkust Atlandi piirkonnal, eriti õnnetusjuhtumite puhul, loodusõnnetuste puhul ja kriminaalse tegevuse puhul. Äh, kõike seda tegevust tuleb toetada ka ühtekuuluvusmeetmete kaudu ja kahjuks see on äh, eelmise aasta novembris komisjoni poolt välja antud teatise nõrk külg ma loodan ka, et strateegia annab kaasa Atlandi piirkonna avamisele ja juurdepääsu parandamisele, sellepärast et tegemist on, eriti pärast Euroopa Liidu laienemist, äärepoolse piirkonnaga. tuleb investeerida transpordivõrkude, energiavõrkude ühendamisse ja samuti äh, sidemete tihendamisele äh,. meremagistraalid ja transporditeed peavad olema olemas kogu Euroopaga nüüd teine temaatikavaldkond, tööstuspoliitika Atlandi piirkonna jaoks. Äh, strateegia keskpunktis peaks olema majanduskasv ja tööhõive merendussektoris, tuleks ära kasutada äh, nii-öelda sinise majanduskasvu võimalused, äh, mereenergia, meretransport, kalapüük ja nii edasi. erasektori investeeringud kuid tuleb täiendada ka äh, avaliku sektori investeeringutega, eriti teadustegevusse, innovatsiooni, äh, koolitusse, klastrite väljaarendamisse mm, merepiirkonna arendamine on äh, üks võtmetähtsusega valdkondi selles piirkonnas, nii et ärme laseme seda käest nüüd tegevuskava aastateks kaks tuhat neliteist, kakskümmend, äh, see tegevuskava algab siis aastal kaks tuhat kakskümmend, see peab olema kooskõlas äh, rahastamisperioodiga ja see peab kaasama kogu Atlandi piirkonna, sealhulgas La Manche'i väina ja Iiri mere. aga samuti ka kõige äärepoolsemad piirkonnad ja me, äh, ülemeremaad ja öö, piirkonnad ja peab toimima ka rahvusvahelise koostöö raames oluline on kaasata erinevad osu-, osapooled, liikmesriigid, äh, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja samuti kodanikuühiskond ja erasektor. Äh, ma lisasin oma raportile olemasolevate koostööprojektide nimekirja Atlandi piirkonnas, siin on väga huvitavaid häid tavasid, näiteid nendest ja nende peale võiksid kõik partnerid mõelda. me peame nende projektide kogemuse ära kasutama struktuurifondid ja integreeritud merenduspoliitika on äh, tugevaks aluseks meie tegevusele, aga me peame arvesse võtma ka teisi Euroopa poliitikaid, äh, teaduspoliitika, äh, kalanduspoliitika, energiapoliitika ja samuti liikmesriikide ja kohalike omavalitsuste poliitikaid strateegia peab kõige paremini suutma ära kasutada olemasolevat Euroopa rahastamist, ilma et me looksime uusi eelarveinstrumente, tuleb lihtsalt paremini kohandada kõiki olemasolevaid äh, strateegiaid Atlandi piirkonna vajadustele äh, ja partnerluslepingud ja tegevuskavad äh, peavad lähtuma makroregionaalsetest prioriteetidest ja siinkohal viitame eriti struktuurifondidele. Äh, me peame looma ka struktuuri äh, tegevuskava juhtimiseks ja soodustama erinevate ametiasutuste ja fondide äh, juhtimise kooskõlastamist Äh, strateegia on üldiselt äh, poliitilise konsensuse objektiks praegusel hetkel, seda jagavad nii Euroopa Komisjon äh, kui ka liikmesriigid ja kohalikud omavalitsused. Euroopa Parlament on kahtlemata olnud selle protsessi mootoriks mul on hea meel, et me osaleme selles ambitsioonikas projektis ja me laialdaselt toetame seda raportit. ma olen loo-, loomulikult valmis äh, teiega koostööd tegema ja variraportööriga koostööd, variraportööridega koostööd tegema. suur tänu! siis andkem sõna variraportööridele. suur tänu! suur tänu, esimees! kõigepealt eh, tahaksin ma tänada raportööri suurepärase töö eest ma tervitan seda vaimu, eh, kuidas ta töötab, sest et siin on näha tohutut kirge. ja eh, see on äärmiselt oluline aspekt Euroopa regionaalpoliitikast. mulle tundub, et eh, kui me räägime Atlandi piirkonnast makroregioonina, siis tõepoolest me peame üheskoos seisma vastu nendele väljakutsetele, mis meie ees praegusel hetkel on. ja tõepoolest me peame eh, oma jõupingutusi tugevdama ka parlamendis, et kõige selle tööga toime tulla. aga meil on vaja selgelt viidata vajadusele koostada niisugune strateegia, selle aluseks peaks olema valitsustevaheline koostöö, hõlmama peab ka kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, vabaühendusi, kodanikuühiskonda selles piirkonnas. seega mulle tundub, et Atlandi Foorum peab jätkama tööd vähemalt aastani kaks tuhat kakskümmend, et hõlmab ka teisi nendest piirkondadest, kes ei kuulu juhtkomiteesse. me peaksime tagama ka tasakaalustatud kasvu erinevates regioonides ja siin me räägime mereäärsetest piirkondadest. see peab hõlmama ka põllumajandust ja tööstust selles piirkonda oluline on, et toimuks koostöö Atlandi piirkonnas olevate teaduskeskuste vahel, eriti kõikides merega seotud uurimisvaldkondades ja lõpuks siis energia. meil on vaja koostööd piirkonnas selleks, et leida uusi energiaallikaid, me räägime siin tuulejõust, me räägime lainete energiast, eh, tõusust mõõnast. ja veel ütleksin seda, et eriti on vaja rõhutada nende mm, eh, hääbuvate piirkondade industrialiseerimist. oluline selles vallas on ka transport vaja on luua ka süsteem, kuidas saaks selles piirkonnas vahetada omavahelist kogemust. vaja on rõhutada kestliku turismi olulisust. aga see ei tohiks hävitada olemasolevaid biosüsteeme antud eh, regioonis. vaja on töötada välja ka eh, muid tegevusi, eriti just nimelt hea tava vahetamise osas nii selles regioonis kui teiste piirkondadega. räägitakse siin ka eh, sotsiaalsest ühtekuuluvusest, elamumajandusest, keskkonnast ja nii edasi. ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest, aitäh! Maria uh,, now I would like to ask the ja nüüd uh,? Eh, Pätri siin ei ole, härra Kälagani ei ole praegu kohal ja nüüd uh, aitäh! meie fraktsioon muidugi toetab selle regi-, regiooni strateegiat ja Atlandi ookean on väga hea näide sellise strateegia koostamisest. see võimaldab avada täiesti uue valla regionaalpoliitika jaoks ja see aitab meil saada ka paremat üldpilti just Atlandi ookeanist Atlandi regioon on, siiani on seda käsitletud pigem pealinnade kontekstis, kuid me pigem peaks selle regiooni juhid sellest lähenemisest väljuma, sellist pealinnakesksest ning arutama selle piirkonna probleeme ühiselt. et me siis äh, võitleksime sellise ähm, tsentraliseeritud lähenemise äh, vastu, see on väga oluline ja sellel me peaksime ka rõhuma. nüüd äh, meremagistraalid on samuti tähtis teema meri äh, võimaldab äh, kõiksugu äh, liikumist ning sellises kontekstis ei tohiks kuidagi piirata seda, millised alused seal kaupu veavad, kuid muidugi peab arvesse võtma jätkusuutlikkuse printsiipi ning CO2 heitmeid. ja <clears throat> kui me räägime nüüd merebasseinist, siis see on väga avatud võrreldes näiteks Läänemerega ja kui me sellist makroregionaalse strateegia koostamisest räägime, siis see võimaldab paremini mõista seda keskkonda, milles me toimime, nii et seetõttu ma seda algatust igati toetan. Yunus Amarji is not here either, so uh, aitäh järgmist kõnelejat, samuti siin ei ole, nüüd äh, Marie-Therese Sanchez-Smith, palun. aitäh, ka mina sooviksin äh, kolleeg Alain Kadeki tänada tehtud töö eest ja äh, selle strateegia koostamise rõhutamise eest. kui me räägime siin maismaa ja mereala ühendamisest, siis see on kindlasti väga oluline, samuti äh, majandusküsimuste ning äh, tööstuspoliitika küsimused, äh, samuti pideva või ala, alalise struktuuri loomine on selles kontekstis väga oluline. me peaksime saama innustust sellest tööst, et tulla välja selliste makroregionaalsete strateegiatega, Euroopas üldisemalt ja need strateegiad peaksid pidama silmas territoriaalseid eesmärke, see aitaks koordineerida ka investeeringute alast tegevust, ühendada kohaliku tasandi ning kesktasand, tasandi võimud. kui me ja see puudutab ka näiteks ruumilist planeerimist makroregionaalsete strateegiate eh, koostamine võib teatud eh, inimestes esi, esile kutsuda skeptitsismi, kuid me peaksime eh, oma eesmärke selgemalt välja tooma ning regionaalse koostöö küsimus on väga oluline, sest makrotasandil selleks, et saavutada ka kolmanda eesmärgi siia seadnud. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych... Daamid ja härrad. Mul on väga hea meel, et meil on olemas raport, mis kirjeldab potentsiaalseid koostöövaldkondi, koostöö hakkab toimuma erinevatel tasemetel, nii juhtimistasemel, eh, nii juhtimistasandil kui teistel on olemas välja pakutud ka instrumendid ja raportöör eh, ütles kolm korda väga selgesti ei, ei uuele eelarvele, eh, uutele institutsioonidele, uuele bürokraatiale, aga mina tahaksin siin rääkida tegevuskavast tegevuskava peaks hõlmama nii avalikku kui erasektorit, see on äärmiselt oluline. mulle tundub, et siin on hõlmatud ka rohujuure tasandilt tulevad tegevused ja mul on tõepoolest hea meelde, et üks valdkondi, mis siin on välja toodud, mis osas on vaja äh, parand-, olukorra parandamist, on just nimelt riski hindamine ja päästetööd aga üks asi, mis mul väikseid kõhklusi tekitab, on see, kuidas te kavatsete hõlmata kõige äärepoolsemaid piirkondi, neid piirkondi, mis on väga kaugel Euroopa maismaast. suur tänu, nüüd järgmine kõneleja eh,. daamid ja härrad, eh, ütleb härra Olbricht, ma tahaksin tänada raportööri kogu südamest tehtud töö eest tegemist on dokumendiga, mis on väga tasakaalustatud. ühest küljest siin rõhutatakse põhilisi eesmärke ja teisest küljest siin näidatakse ka väga selgelt ära, kuidas me peaksime tegutsema. praegu toimub üsna palju arutelusid makropiirkondlike strateegiate osas ja selle, nendega on seotud palju lootusi. aga näiteks siin punktis kakskümmend kaks raportöör räägib meile sünergiast, sünergiast, mida on võimalik saavutada ja kuidas Euroopa poliitikat tuleks selles osas koordineerida läbi tegevuskava. mulle tundub, et just eh, koordineerimine on väga oluline. ja siin räägitakse ka sellest, kuidas tegevuskavasid juhtida, kuidas panna äh, paika strateegiat makropiirkondlikul tasa, tasandil. siin on toodud välja instrumendid erinevate poliitikate jaoks. mis puudutab tegevuskavasid, siis eh, prioriteedid on nende jaoks väga olulised ja nii nagu härra Vlaseki ütles, oluline on see, et uusi eh, finantsinstrumente ei ole vaja. tõepoolest huvitav dokument. suur tänu ma tahaksin kõigepealt tänada härra Kadeki selle suurepärase raporti eest ja eelkõige on ta stimuleerinud arutelu ja kaasanud äh, piirkonnad äh,, Atlandi piirkonna riigid, regioonid. kõigepealt ma tahaksin välja tuua selle igavese suhte keskuse ja perifeeria vahel Euroopa Komisjon lähtub makroregionaalsest äh, lähenemisest ja see puudutab ka just nimelt seda perifeeria ja keskuse suhet. Atlandi perifeerial on juurdepääsu probleem, tunnustatuse probleem ja samuti ka ühendatuse probleem. puudub Äh, ühtekuuluvus nii sotsiaalmajanduslikus kui territoriaalses mõttes ja ma arvan, et see raport aitab palju kaasa sellele, et me äh, võtaksime vastu stimuleerivama lähenemise. Äh, mm, raportöör soovib, et selle piirkonna kohta kehtestatakse mere- ja maismaa-alade planeerimispoliitika ja tegutsetakse struktuurifondide raamistikus ja viidatakse äh, samuti äh, majanduslikule ühtekuuluvusele. tuleb rõhutada, et äh, kriis mm, puudutab väga valusalt merendussektorit, laevaehitussektorit, mm, Mm, kalandussektorit ja kindlasti tuleb rõhutada vajadust äh, suurema poliitilise koostöö järele. Äh, härra äh, Alfonsi on juba esitanud vastavad muudatusettepanekud, mis liiguvad selles suunas, et tihendada koostööd erinevate valitsustasandite vahel ja piirkondade vahel ja lõpuks tahaksin äh, anda teile Luis Miguel Parisi äh, tervituse, tema on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees selle teema raportöör, äh, ta ei saanud kahjuks äh, täna tulla, aga tema ja härra Cuervo, kes on siin, tegelesid selle teemaga ja mina olen samuti osalenud nende debattides ja ma kutsuksin teid üles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 aitäh, räägin rootsi keelt, arvestades, et mul on see võimalus. mina arvan, et tegemist on väga hea raportiga ja see sobib väga hästi komitee või meie komisjoni seisukohtadega selle suurema pildi osas, mida me tahaksime näha seoses äh, regionaalpoliitikaga aastast kaks tuhat neliteist, aga mul on küsimus raportöörile. raportöör ütles, et piirkonnad on äh, üha ja üha enam kaasatud. mina tean Läänemere strateegiast seda, et äh, makrostrateegia saab olla ainult äh, siis edukas, kui piirkond ise tunnetab oma nii-öelda omaniku staatust. nii et kuidas väljendub see piirkondade poolne huvi, kas te olete seda praktikas näinud, seda suurenevat huvi või kuidas meil õnnestuks äh, need äh, regioonid rohkem ise nii-öelda vastutama panna. rohkem sõnasoovijaid mul ei ole, nii et kui keegi äh, enam sõna ei soovi, siis ma küsiksin, kas komisjon soovib kommenteerida? Euroopa Komisjon, palun uh,. aitäh, proua esimees. tõepoolest oleme parlamendi raportit huviga lugenud, see sobib väga hästi sellega, mida meie soovime saavutada. Atlandi strateegia eesmärgiks on tagada äh, rannikualadel majanduskasv ja tööhõive, räägime siis Atlandi rannikust. see on osa Euroopa Liidu ja komisjoni integreeritud merenduspoliitikast, see sobib Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend agendaga me püüame stimuleerida niinimetatud äh, sinist majandust ehk siis äh, kestlikku äh, merendus, meremajandust Atlandi piirkonnas. mõned punktid, millele härra Kadek isiklikult ja komisjon laiemalt on tähelepanu juhtinud. kui me septembris Atlandi strateegia sõnastasime eelmisel aastal, siis me keskendusime eelkõige merelistele aspektidele see ühenduste küsimus või territoriaalne aspekt äh, on strateegias meie jaoks nüüd muutunud palju olulisemaks äh, pärast seda, kui parlament ja teised huvirühmad oma seisukoha välja on öelnud. loomulikult ei ole võimalik tagada äh, ähm, toimivat meremajandust ilma, et oleks olemas toimivad ühendusteed. me mõtlesime ka läbi selle, kuidas struktureerida see tegevuskava, mille kavatseme vähemalt mustandina vastu võtta selle aasta lõpuks ja mm, raporti ettepanekud võetakse kindlasti arvesse. me otsime nii-öelda alt üles lähenemist ehk siis ideid piirkondadest, erasektorist, huvirühmadelt, Äh, selles piirkonnas, me ootame, et nemad pakuksid välja projektiideid, mida saaks rahastada uuest finantsraamistikust. ja siinkohal me loodame, et äh, selle strateegia innovatiivne aspekt on selles, et me ei kutsu äh, huvirühmi kasutama mitte ainult äh, Äh, territoriaalse koostööprogrammi rahastamist, vaid kõiki äh, rahastamisallikaid, mis on äh, nende käsutuses, struktuurifondid, Ühtekuuluvusfond, Horisont kaks tuhat kakskümmend, teadusfondid. liikmesriigid Iirimaa, Portugal, Hispaania, Ühendkuningriik, Prantsusmaa on olnud väga entusiastlikud selles osas, äh, et nad on püüdnud kokku tuua vastavad ministeeriumid, vastavad kohalikud omavalitsused, selleks et tuua välja, millised on need investeerimisprioriteedid ja teadusprioriteedid. ja nagu öeldud, me loodame, et need ideed, mis tulevad nii liikmesriikide tasandilt kui äh, piirkondlikult tasandilt, äh, loovad ka äh, avaliku erasektori partnerlusi ja kutsuvad ka erasektorit üles äh, ideedega välja tulema. me oleme öelnud, et Atlandi Foorum peaks tegevuse lõpetama pärast aastat kaks tuhat kolmteist. see oli üks nendest äh, tingimustest, äh, mis nõukogude arvates on nõukogu arvates on olulised strateegia arendamiseks, aga me arvame, et mingisugune eh, jä-, pidev seire eh, või stimuleerimine on oluline selle strateegia puhul, sest eh, aasta kaks tuhat kakskümmend me peame vastama küsimusele, mida me selle strateegiaga saavutasime ja kui meil mingisugust äh, seiret, poliitilist või äh, halduslikku järelevalvet ei ole, siis on meil väga raske demonstreerida neid äh, koha peal saavutatud tulemusi, nii et äh, see on ka meie eesmärgiks, et me peaksime suunama huvirühmi, stimuleerima majanduskasvu ja tööhõivet. ja ma arvan, et seda loodetavasti peetakse silmas ka meie aruteludes järgmise pooleteist aasta jooksul. suur tänu, Alan Kadek võib-olla soovib nüüd vastata aitäh, proua esinaine! ma alguses ütlesin, et äh, teid ei ole siin just väga palju, kuid vähemalt on kõik üksmeelsed, nii et äh, selle eest suur tänu kõigile. kõigepealt äh, mõned vastused küsimustele, Maria. sa puudutasid mitmetasandilist valitsemist, tõepoolest kodanikuühiskond ning äh, valitsussektor on äh, siin äh, tihedalt seotud selles protsessis, ilma ei oleks võimalik seda strateegiat koostada. ja kui me räägime Foorumist, siis kohalikud omavalitsused on juba seal esindatud, neil on seal oma tähtis roll mängida ja alanud tööde puhul me näeme seda koostööd juba ka selgelt nüüd äh, Äh, uurimis- ning arengutegevuse alane strateegia, see on tõepoolest väga oluline innova-, inno-, innovatsioon ja me peaksime äh, siin raportis selle, seda väga rõhutama ja samuti äh, tööstuse, meie regioonide tööstustegevuse taastamine, nagu ka Maria rõhutas, on oluline teema me teame, et regioonidest on praegu tööstus äh, Euroopas äh, suures osas lahkunud ja liikunud pigem äh, BRIC, niinimetatud BRIC riikidesse ja seetõttu on see tööstuse taastamise teema kindlasti väga oluline, samuti ähm, jätkusuutlik turism nii et need on need esimesed vastused, mis ma annaksin Mariale ja võib-olla saab ta selles vaimus siis esitada mulle ka vastavad muudatusettepanekud. Äh, sotsiaaldemokraatide äh, variraportöörina. nüüd äh, roheliste esindaja, temaga ma olen juba nendest teemadest ka varem rääkinud ja siis äh, tõepoolest äh, on märgata sellist äh, teatud keskustesse koondumist, kahjuks iseloomustab ähm, see kõiki meie riike ja me peaksime sellist lähenemist vältima. ja kui me räägime meremagistraalidest, siis me ei peaks rääkima ainult nendest, vaid ka kabotaažist äh, ja samuti keskkonna kaitsmisest ja CO2 heitmete vähendamisest. Maria Theresa puudutas mitmeid teemasid ja aitäh nende komplimentide eest minu raporti aadressil. tõsi on see, et see lepingute sõlmimise, siduvate lepingute sõlmimise küsimus on küsimus, mis võib probleeme tekitada, kuid me saame seda veel arutada me peame rõhutama seda, et äh, me kindlasti ei saa siin enam kulutada nendele teemadele, pigem paremini peame oma vahendeid kasutama, nii et mitte enam vahendeid, vaid lihtsalt paremini suunatud, paremini kasutatud vahendeid ja ka struktuuride tasandil ei taha me midagi siin juurde lisada. lihtsalt sellise konteksti loomine, mis aitaks meil adekvaatselt seda tööd teha ning äh, alustada ka konkreetseid äh, tegevusi. Anna-Maria, samuti suur tänu öeldud sõnade eest selle raporti aadressil ja Anna-Maria rääkis äh, ka sellest keskustesse koondumisest äh, ning äh, keskuse ning perifeeria vahelistest vastuoludest ja rääkis ühendustest laiemas kontekstis, kuid ka majanduse kontekstis, mis on tõepoolest vajalikud ja me peaksime neid siin raportis ka käsitlema. Jens Nielsen tegi omapoolsed märkused ja pooldas äh, seda raportit üldiselt. kui me räägime nüüd äh, regioonide kaasamisest, siis äh, täna võib küll öelda, et regioonid on vägagi entusiastlikult meelestatud kaastööd, koostööd tegema ja muidugi me püüame veel huvi äratada ka nendest, kes ei ole siiani sellesse protsessi kaasatud Šotimaast kuni Andaluusiani püüame me siis äh, leida erinevaid koostööpartnereid ähm, ka CMPR-i ehk siis äh, Euroopa mereliste äärealade konverentsiga ja teiste äh, selles vallas tegutsevate organisatsioonidega. komisjon selgitas ka enda seisukohta ma ei ole alati komisjoniga ühel meelel, näiteks kalanduspoliitika äh, osas on meil erimeelsusi, kuid praegu on meil küll tegemist teemaga, kus me saame täielikult äh, komisjoniga nõus olla, tehtud on äh, palju heatasemelist tööd ja väga hea on, me saame niimoodi sünergias tegutseda nii et eh, veel kord suur tänu kõigile märkuste eest ja jään ootama teie kirjalikke panuseid eh, erinevate märkuste, muudatusettepanekute näol, et eh, meil oleks võimalik veelgi parema taas, parema, parema kvaliteediga raport koostada. suur tänu! suur tänu! enne kui me lepime kokku selles osas, millal tuleb esitada muudatusettepaneku, jäi mulle siin märkamata üks meie kolleeg, kes istub saalis, härra Rodriguez, on Euroopa Komisjoni koostöö koostöö asedirektor ja ma palun, võib-olla esitate teie oma mõtted sellel teemal. suur tänu mina tahtsin lihtsalt öelda, et härra Kadeki raport on väga teretulnud. ja ma panin tähele ka seda, mida ütlesid erinevad fraktsioonid oma variraportööride suu läbi. igatahes strateegia, mida me siin praegu arutame, on äärmiselt oluline oluline on ta selles mõttes, kuidas me hakkame erinevaid fonde rakendama kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. see strateegia on oluline Atlandi piirkonna jaoks. siin räägitakse koostööst partneritega, eh, siis eh, operatiivkoostööst, praktilisest koostööst merendusalane strateegia Atlandi piirkonnas on eh, nüüd täiesti arvestatav, seda on paremini võimalik arvestada, kui me räägime rahade kasutamisest erinevate fondide kaudu. ma jälgin väga tõsiselt, kuidamoodi teie arutelud edasi kulgevad ning tõepoolest me loodame, et me saame strateegia rakendamiseks kõige parema tegevusplaani. praegusel hetkel ainukene ettepanek või ainukene otsus, mille me peame rakendama, puudutab muudatusettepanekuid ja mina ütleksin, et, te, et tegem muudatusettepanekute esitamise tähtajaks viisteist mai äh, keskpäev ja nüüd me oleme selle punktiga ühele poole Äh, saanud ja praegusel hetkel on tegemist harukordse olukorraga, kus meil tekib pooletunnine äh, paus, sellepärast et meie järgmised esinejad ei ole veel kohale jõudnud ja sellepärast ma praegusel hetkel kahekümne viieks minutiks katkestan meie koosoleku ja me jätkame siin uuesti kümme kakskümmend viis, kui me kohtume siis eh, suurimate eh, piirkondlike kohalike omavalitsusi ühendavate organisatsioonidega ja niimoodi, et kakskümmend minutit, siis on teil võimalus end lõdvaks lasta lugupeetud kolleegid, alustagem uuesti, võtke kohad sisse tere hommikust uuesti, eriti nendele, kes on meie külalised, ma jõuan hetkega teie juurde, aga ma ütlen kõikidele, et tänane koosolek läheb ka internetis ülekandmisele, nii et ärge unustage seda, naeratage kenasti, kui sõna võtate. ja erakordselt on meil esmakordselt selle parlamendi ametiaja jooksul võimalus kohtuda eh, põhiliste piirkondlike assotsiatsioonide juhtidega. ja see on seotud ka meie aruteluga, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika tulevikku aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. pean tunnistama, et tegemist on regionaalsete taseme mm, assotsiatsioonide e, algatusega, kes olid väga e, aktiivselt selleks, et me kõik täna siin ühes ruumis kokku saame. ma olen tõepoolest väga tänulik e, niisuguse algatuse eest, sellepärast et meie jaoks oleme me jõudnud väga olulise ajahetkeni, me oleme saanud ka teie dokumendid, teie Eh, positsioonide kohta, aga väga oluline on teid ka kohata silmast silma, et me saaksime esitada küsimusi ja selgitada lahtiseid küsimusi. praegusel hetkel oleme me oma määruse ettepanekus jõudnud muudatuste tegemise perioodi ja me eh, kavatseme hääletada neid määrusi juulikuus. me püüame töötada e, selle teemaga väga aktiivselt, niimoodi, et me jõuaksime uue määruse vastuvõtuni selle aasta lõpus. aga väga oluline on ka see dünaamika, mis meil e, toimub e, üldise finantsraamistiku ja eelarve vallas, sest et me ei saa lõpetada selle teemaga enne, kui ei ole lõplikult selge, kuidas on asjad rahastamisega. see peab olema täpselt paika pandud ja sellepärast me ei tahaks, et tekiksid mingisugused viivitused kahe tuhande neljateistkümnenda aasta rahastamisega ja sellepärast ma kutsuksin siia eh, Jean-Yves Le Drian, kes on Euroopa mereäärsete, mereliste äärealade konventsiooni president, siin on Michel Sabin, Euroopa Piirkondade Assamblee president ja siis eh, ma kutsuksin siia ka Euroopa kohalike regionaalsete omavalitsuste nõukogu esindaja, ma saan aru, et Wolfgang Schuster ei saanud tulla ja sellepärast eh, tema asemel on siin Karola Gunnarsson kes on siis eh, eh, just eh, kelle teemaks on just jätkusuutlik areng kohalikul tasemel ja siin on ka Paul Tiisli, kes on siis Eurocities täitevkomitee liige. mina teeksin ettepaneku, et me kõigepealt kuulaksime ära teie sõnavõtud Eh, ärge palun rääkige kauem kui kümme-viisteist minutit, sest et siis jätkub, eh, siis jääb meil ka aega küsimuste ja vastuste jaoks. Te saate kuulata ka meie kommentaare ning eh, seepärast ma annaksin kõigepealt sõna Jean-Yves Le Drianile. Euh, aitäh, proua esinaine daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi saadikud, alustaksin äh, oma sõnavõttu tänusõnadega kutse eest äh, täna siin teiega mõtteid vahetada ühtekuuluvuspoliitika paketi teemal. nagu te teate, Euroopa mereliste äärealade konverents on teinud Euroopa Parlamendiga tihedat koostööd pärast seda, kui eelmise aasta sügisel komisjon selle paketiga välja tuli ja meil on hea meel teiega mõtteid vahetada selle olulise teema kohta. millised on siis kohalike ja piirkondlike omavalitsuste organisatsioonide seisukoht, enam ei ole õige aeg üldiste deklaratsioonide jaoks ja just äh, seetõttu erinevad regioonide ühendused äh, on välja tulnud omapoolsete äh, konkreetsete ettepanekutega, et partnerina, võrdse partnerina nendes läbirääkimistes ähm, osaleda ja et see ühtekuuluvuspakett tõepoolest oleks ka regioonide huvides toimiv ja meie lähenemine on integreeritud. me oleme teemad nelja esineja vahel võrdselt ära jaganud, räägime tingimuslikkusest, sellest räägin siis mina ise. proua Saban räägib temaatilisest kontsentreerumisest proua Gunnarsson räägib mitmetasandilisest valitsemisest ja partnerlusest ja Eurocities nimel härra Tilsli räägib linna mõõtmest ühtekuuluvuspaketis. esiteks omalt poolt tooksin välja selle, et kõikides sõnavõttudes me oleme üldiselt nõus äh, proua Kreeli ja härra Van Nistelrooy raportiga, mis valmis aprillikuus ja me tahaksime neid tänada tehtud töö eest ja oleme täiesti nõus nende punktidega, mis puudutavad kohalikke omavalitsusüksusi. rääkides makroökono-, makromajanduslikust tingimuslikkusest äh,, me ei leia, et oleks põhjendatud see seos, mis on toodud äh, struktuurifondide kasutamise võimekuse ning äh, riigi majandusnäitajate vahel, me leiame, et tegemist on teenimatu karistusmeetmega ja see karistab, äh, need meetmed karistavad just regioone. ja me ei saa aru, miks sellist lähenemist ainult ühtekuuluvuspoliitika puhul äh, Äh, rakendatakse ja mitte teiste, teistes ähm, eelarvevaldkondades äh, ühenduses. võttes arvesse seda nimetatud äh, raamatupidajalikku lähenemist, mis määrab suuresti ära nõukogus toimuvad läbirääkimised, meie sooviksime, et makromajand-, või arvestame sellega, et makromajanduslik äh, tingimuslikkus saab osaks ka õiguslikust raamistikust ühel hetkel ja seetõttu oleme enda poolt välja pakkunud muudatusettepaneku artiklisse kakskümmend üks üldmääruses ja see puudutab just äh, makromajanduslikku tingimuslikkust. esiteks, kui äh, struktuuri fondid äh, rahastamine peatatakse, siis see peaks puudutama ainult kulukohustuste assigneeringuid ja mitte makseid endid ja see võimaldaks äh, makseametil äh, siis nende fondide suunamine ümber korraldada ja seetõttu me soovime kustutada sõna maksed artiklist kakskümmend üks. teiseks, komisjon peab tegema koostööd Äh, makseüksustega, struktuurifondide makseüksustega ja seetõttu me sooviksime ka sellise, sellesisulise lõike lisada. ja lõpetuseks kolmandaks, siin peaks olema seatud teatud lävend protsendis väljendatuna ja see oleks seotud siis riigi sisemajanduse koguprodukti. ja kui siis kasutatakse seda mak-, makromajanduslikku tingimuslikkust, siis ta ainult kas-, siis ta ainult suhteliselt mõjutaks toimivaid programme. kuid neid ideid oleme nõus teiega muidugi edasi arutama rääkides nüüd strate-, ühtsest strateegilisest äh, raamistikust, äh, nagu ka teie, lugupeetud kolleegid, leiame, et sellel dokumendil on äh, väga oluline roll selleks, et koordineerida struktuurifondide kasutamist. ja me sooviksime, et see dokument oleks üldreegli lisas, et ta ei oleks delegeeritud aktina vastu võetud. miks? lihtsalt sellepärast, et äh, me soovime äh, sidusamat lähenemist, et see võetakse vastu parlamendi poolt samal ajal kui äh, ühtekuuluvuspakett ja samuti võivad delegeeritud aktid komisjoni poolt tekitada koha peal segadust. me soovime palju selgemat arusaadavamat olukorda, kui, kui äh, on olukord praegu. ja kolmandaks, me soovime suuremat äh, sidusust äh, ühtse strateegilise raamistiku ning üldreeg-, üldmääruse vahel. või oleks mõt-, mõttekas kasutada ka viiteid nende kahe teksti vahel. siin äh, räägitakse äh, ühtses äh, strateegilises raamistikus sellest, et enam peaks olema välja toodud seos struktuurifondide ning Euroopa Liidu majanduse juhtimise vahel. üldine strateegiline raamistik ei tohiks olla vahend, mis mitmetasandilist valitsemist kahjustaks. ja kui me seame siin tingimused Euroopa Liidu majanduse tsüklitega ning majandusnäitajatega riigiti, siis see seab kahtluse alla ühtekuuluvuspoliitika alused. ja seetõttu meiepoolne ettepanek, partnerluslepingud ning tegevusprogrammid peaksid arvesse võtma riik, soovitusi riikidele ainult programmeerimis, programmiperioodi alguses vastavalt artiklile kaheksakümmend seitse, mitte iga-aastaselt, sest selline äh, säte vastaks mitmeaastase finantsplaneerimise põhimõtetele. ja nüüd tingimuslikkuse teema lõpetuseks tahaksin puudutada veel ka eksante tingimuste teemat. hea meel on nentida, et äh, proua Kreeli ning Van Nistelrooy ähm, raport äh, rõhutavad seda, et väga oluline on, et äh, oleks selge seos siin eksante tingimuste ning struktuurifondide vahel eksante tingimuste kasutamine peaks äh, olema vajalik just äh, ühtekuuluvuspoliitika parandamiseks, võttes äh, arvesse Euroopa Liidu seadustikku. ja see puudutab väga paljusid eksante tingimusi, paljusid nendest me sooviksime tühistada, sooviksime need kustutada nendest ja need puudutavad ka direktiive, mis praegu on juba kehtivad. samuti soovime, samuti on siin räägitud sellest, et tingimuste kasutamist võidakse pikendada kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat seitseteist ja meie sooviksimegi üldmääruse artiklit kaheksakümmend seitse vastavalt muuta. ja lõpetuseks tahaksin rääkida ühest konkreetsest küsimusest ja see on Maaelu Arengu Fondi kasutamine artikkel kolm erimäärusest. me teame, meie toetame temaatilise kontsentreerumise põhimõtet üldiselt, kuid meie regioonide kogemus näitab, et oleks mõistekas, mõttekas Maaelu Arengufondi rakendusala laiendada ja vältida seda, et abi koonduks kõige rikkamatesse regioonidesse. praegu mängib Maaelu Arengufond väga olulist äh, rolli äh, paljudes äh, maaregioonides, näiteks soodustatakse lairiba äh, internetiühenduse kasutamist. teiseks, Maaelu Arengu Fondil on väga oluline mõju ka keskkonnale näiteks soodustatakse mm, loodussõbraliku, keskkonnasõbraliku transpordi kasutamist teatud äh, regioonidel on äh, loodustingimustes, looduslikest äh, tingimustest tingitud kitsendused ja neil on ka erivajadused näiteks VKE-dele toetuse näol ning samuti innovatsiooni valdkonnas ja samuti on vaja ka enam investeeringuid infrastruktuuri ja transpordisektorisse. ja seetõttu me sooviksime kustutada lõike kolmandas artiklis, mis puudutab ähm, Äh, äh, Maaelu Arengufondi rakendusala kitsendamist. Te saate tutvuda ka kirjalikult nende muudatusettepanekutega äh, ühtekuuluvuspaketi osas, need on minupoolsed seisukohad täna ja nüüd annaksin sõna proua Sabanile, vabandust, kui ma oma kõneaega nüüd veidi ületasin jah, tõepoolest järgmisena kõneleb meil Michel Saban, Euroopa Piirkondade Assamblee president. palun, sõna teil. suur tänu, proua esinaine, daamid ja härrad parlamendiliikmed, kallid kolleegid. ma tahan teid väga tänada selle äh, vastuvõtu eest ja võimaluse eest äh, mm, tutvustada piirkondlike organisatsioonide liikmete märkusi uue ühtekuuluvuspoliitika õigusloome paketi kohta meie liikmesregioonid, äh, nagu te teate, peavad seda arengupoliitika instrumenti väga oluliseks. eelmise aasta oktoobris äh, Sankt-Pöltenis alama Austrias oli meil võimalik äh, seda tähtsust veel kord rõhutada, et me tegime avalduse Poola eesistujale ja volinik Haanile me rõhutasime, et ühtekuuluvuspoliitikast peab saama integreeritud ja paindlik poliitika, mis on kooskõlas üldise territoriaalse strateegiaga. selle eesmärgiks peaks olema aktiveerida majandustegevust ja vähendada sotsiaalseid lõhesid äh, piirkondade sees. teisisõnu, sest piirkonnad on erinevad, sest piirkondadel on erinev potentsiaal, sest piirkondadel on oma eripärad, nõrkused, eesmärgid. peavad nad tegema koostööd alguses selleks, et defineerida eesmärgid, äh, projektide elluviimise käigus, äh, mis on rahastatud Euroopa fondide poolt ja lõpuks viimases faasis projektide hindamisel äh, stra-, globaalse strateegia raames. see on meie eesmärk ühtekuuluvuspoliitika jaoks kas see tähendab aga seda, et rahastamise kontsentreerumine üheteistkümnele teemavaldkonnale, nii nagu nad ühistrateegias on määratletud, eh, ja võtmetegevustele mm, on probleemiks? ei, vastupidi, eh, tegevusprioriteetide valimine on hädavajalik, eriti arvestades, et me oleme praegu majanduskriisis. Eh, ja ja on selge ka, et meie kaaskodanikud ootavad nii meie poolt kui ka ühenduse institutsioonidelt kiiremat ja säästlikumat majanduskasvu ja nad on viimaste kuude jooksul seda ka selgelt näidanud. aga temaatiline kontsentreerumine selleks, et see õnnestuks, eeldab teatud kaitsemeetmeid, millest ma tahaksin täna rääkida kõigepealt on oluline, et piirkondadele jääks piisav manööverdamisruum selleks, et rakendada poliitikaid, mis on nende territooriumil mõistlikud. Äh, teema meetmed peavad vastama eesmärkidele, mis on määratletud Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, strateegiaga. me ei tohiks korrata Lissaboni strateegia vigu, kus äh, äh, arukast majanduskasvust sai püha lehm ja mitte tõhus poliitika. aga võetud meetmetest peab ka olema kohapeal kasu. daamid ja härrad, võtmetegevused, mis valitakse, peavad seega olema indikatiivsed ja andma mõtteainet piirkondlikele omavalitsustele selleks, et nemad partnerluslepingute raames saaksid valida need meetmed, mis vastavad kõige paremini nende eripäradele jäikade ja ühtlustatud meetmete pealesurumine Euroopa tasandil ei ole mõttekas ülevalt alla reformide pealesurumine selle asemel, et lähtuda territoriaalsetest poliitikatest, äh, mille eesmärgiks oleks elatustaseme ühtlustamine, ka sellel ei ole mõtet. Te teate väga hästi, et on olemas tõsiseid riske, mis kaasnevad äh, sellega, kui reeglite kaudu saavutatakse soovitule vastupidane eesmärk. esimene risk on see, et piirkonnad hiilivad reeglitest kõrvadele, jätkavad nende projektidega, mis on nende jaoks südamelähedased ja samas äh, nendel projektidel ei ole ei ole Euroopa tasandi lisandväärtust. näiteks eh, üks võtmetegevus kutsub üles madala energiatarbimisega avalikke hooneid ehitama. see on paljudes regioonides juba eh, prioriteediks nende oma kinnisvaraprogrammides, milline on sellisel juhul võtmetegevuse lisandväärtus. teine risk on seotud sellega, et territoriaalsed projektid ei vasta piirkondade vajadustele. see oleks mõttetu ja tähendab ressursside raiskamist transpordi infrastruktuuride moderniseerimine osa, moderniseerimise osaline ebaõnnestumine meresadamates, millele Kontrollikoda paar päeva tagasi tähelepanu juhtis, on siinkohal silmatorkav näide. me teeme seega ettepaneku, et artiklites äh, kümme ja üksteist üldmääruses lisataks sõnale võtmetegevused sõna indikatiivsed ja äh, need prioriteedid peavad olema sellised, millest ei saa kõrvale vii-, hiilida, aga samas ei tohi nad ka viia samade meetmete ühesuguse rakendamiseni igal pool teine teema, millest tahaksin rääkida, on teemade valik liikmesriikide ja komisjonide vahelistes partnerluslepingutes et kõik oleks selge, me ei sea kahtluse alla temaatilise kontsentratsiooni põhimõtet, äh, piirkonnad soovivad enamuses äh, piirduda piiratud arvu prioriteetidega ja paljud juba teevadki seda aga samamoodi nagu ühenduse institutsioonid ei tohiks kogu Euroopale ühesuguseid meetmeid peale suruda, on ka oluline, et liikmesriigid ei saaks võimalust äh, suruda peale piiratud arvu prioriteete riiklikul tasandil. Bottom-up ja mitmetasandiline valitsemine peavad toimima igas projekti elluviimise etapis. miks? sellepärast, et piirkonnad on parimas positsioonis, et hinnata omaenda raskusi, oma nõrkusi, oma tugevusi ja oma arengupotentsiaali. kui me seda ei arvesta, siis on teemade kontsentreerumisest äh, sisuliselt kasu ainult nii palju, et me saame sektoripõhiste meetmete paketi, mis ei vasta ka eesmärgile saavutada suurem territoriaalne ühtekuuluvus. ja see risk on suur, sest liikmesriigid võivad tõesti omapäi määratleda prioriteedid, jagada nad territooriumil oma isikliku strateegia alusel laiali, eh, ilma et need oleksid eh, adapteeritud eh, piirkondade vajadusele Äh, piiratud prioriteedid tuleb määratleda piirkondlikul tasandil ja siis riiklikul tasandil kokku panna. viimases komisjoni töödokumendis äh, on juba rõhutatud vajadust kaasata piirkondlikud äh, omavalitsused algfaasis. see on esimene samm õiges suunas, aga veelgi rohkem oleks kasu sellest, kui see oleks kirjas seadusesättes. seega me teeme ettepaneku, et üldmääruse artiklisse kuusteist tuleb teha täpsustus, et liikmesriigid keskenduvad fondi spetsiifiliste eeskirjade kohaselt toetuse täielikult kaasates piirkondlikke omavalitsusi ja samas tuleb ka viidata sellele, et tegevused peavad lähtuma piirkondade vajadustest kolmandaks ja lõpuks, Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia temaatiline kontsentreerumine ei tohi panna meid unustama ühise strateegilise raamistiku fondide põhieesmärki, see on majanduslik, sotsiaalne, territoriaalne ühtekuuluvus äh, territoriaalset perspektiivi peab käsitlema põhiaspektina programmide suunistes. teisisõnu, see tähendab seda, et tuleb arvesse võtta iga territooriumi eripära, äh, tuleb äh, lähtuda vajadustest äh, selle nõrkusi parandada ja ei tohi peale suruda Euroopa või liikmesriigi prioriteetide mudelit. see tähendab seda, et Euroopa Piirkondade Assamblee soovib, et artiklit üheksa ühismääruses äh, täiendatakse järgmiseks. selleks, et aidata kaasa liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiale ja täita Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli sada seitseteist määratud ühtekuuluvus eesmärki, toetab iga fond vastavalt oma missiooni järgi järgmisi temaatilisi eesmärke Äh, temaatilise kontsentreerumise ühendamine äh, ambitsiooniga saavutada parem territoriaalne ühtekuuluvus, mis on Euroopa Liidu projekti sisuliseks eesmärgiks, see on meie veendumus, aga see on ka eeltingimuse uue ühtekuuluvuspoliitika õnnestumiseks. sellest saab sellisel juhul kasvuhoob, aga ainult siis, kui piirkondlikud omavalitsused võtavad uuesti üle oma rolli selles valdkonnas. suur tänu! Euh, ja nüüd ma paluksin proua Gunnarsoni võtta sõna, esindades Euroopa kohalike regionaalsete omavalitsuste nõukogu Tsemri. suur tänu. aitäh, et te üldse meid siia kutsusite meie esindame eh, kohalikke ja regionaalseid omavalitsusi ning tõepoolest see on hea võimalus tutvustada teile oma seisukohti, sellepärast et meie esindame rohkem kui sadat tuhandet kohalikku omavalitsust ja piirkonda. Need on erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides ning me püüame väljendada siin eh, kohalike Eh, ja eh, regionaalsete omavalitsuste arvamust, nii nagu mu kolleegid siin tegid. kui me vaatame praegust programmeerimisperioodi, siis eh, liikmesriikides on viidud läbi hindamine ning on vaadatud, milline on tõukefondide mõju, kuidas nende raames on tegevusi ellu viidud ning me peame tegema sellest oma järeldused järeldused on näidanud, nii nagu äh, proua Sabangi ütles, et äh, Lissaboni äh, strateegia ei õnnestunud. seal oli mitmesuguseid põhjusi, üks põhjus oli ka see, et kohaliku ja piirkondliku omavalitsust ei olnud täielikku hõlmatud ning seda tuleb arvesse võtta, sest see on üks tõsine järeldus Lissaboni strateegia puhul eh, me võime öelda, et edu oli äärmiselt minimaalne. loomulikult siin mõjutas eh, meid ka see kriisi tekkimine, keegi ei pääsenud sellest aga nüüd järgmine programmeerimisperiood puudutab eh, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, kus olulisel kohal on eh, tark areng ja territoriaalne eh, vaatepunkt ning loodetavasti me saavutame järgmisel programmeerimisperioodil tunduvalt paremad tulemused, kui me hõlmame täielikult ka kohaliku taseme. kõigepealt tahaksin ma rääkida partnerluspõhimõttest. meie eh, CMR-is toetame seda lähenemist kogu südamest. me arvame, et see on tõeline põhimõte. see on niisugune üldine lähenemine Euroopa poliitikale, mis mõjutab väga oluliselt kohalikke piirkondlikke omavalitsusi. me suhtume sellesse põhimõttesse väga positiivselt. Äh, härra Van Nesteroi ütleb oma raportis, et siin on vaja teha komisjoni ettepanekusse lisandusi ja mm, üks asi on selline, mida me tahame rõhutada. kohalik ja regionaaltaseme omavalitsused peavad olema täielikult hõlmatud, mitte ainult programmide ettevalmistamisse, mitte ainult partnerluslepingute ettevalmistamisse, vaid ka eh, oluline on nende hõlmatus kõikides eh, ühtekuuluvuspoliitika järgnevates rakendusfaasides ning Äh, härra Kreeli ja härra Van Nesteroi raportis äh, me tegime muudatusi tema äh, muudatusettepaneku tegemist on muudatusettepanekuga üheksateist artikkel nelja kohta. me mitte ainult ei selgita, mikspärast see on oluline, vaid siin on ka väga hästi kokku võetud see, Eh, mida arvavad mm, kohaliku tasandi eh, inimesed, siin öeldakse, et partnerluste kaudu on kohalikku eh, kaasatust vaja tugevdada, sest niimoodi saavad poliitikud endale vastutuse liidu mm, poliitikate elluviimise eest. oluline on, et käitumiskoodeks peegeldaks partnerluse põhimõtte elluviimist, siin on seletatud, kes need partnerid on, kuidas eh, partnereid on vaja hõlmata terves protsessis. aga meie oma organisatsioonis tahaksime rõhutada, et kohalikud ja regionaalsed omavalitsused peaksid olema alati nähtud partnerite valguses, mitte eh, ainult sidusrühmadena. sellepärast, et programmide edu sõltub partnerite kaasatusest ja hõlmatusest. oluline on tunnistada kohalike regionaalsete omavalitsuste rolli, arvestades, milline on meie demokraatlik legitiimsus, sest meie oleme rahva valitud esindajad. ning oluline on ka need kohustused, mis meil on kohaliku elu erinevate aspektide juhtimisel me oleme oma ettepaneku eh, muudatustega laiali saatnud ja ma rõhutaksin eriti seda, et artikkel viie kohta punkt üks. meie jaoks on oluline see, et kohalikud ja regionaalsed omavalitsused koos liikmesriikide valitsustega peab korraldama partnerlust ning tõepoolest meie oleme tõelised partnerid, mitte ainult mingi huvigrupp. käitumiskoodeksi osas ütleksin seda, et me tahaksime kõigepealt näha defineeritult partnerluse mõistet, sest kui asjad jäävad segaseks, siis tekivad probleemid kohalikul tasemel, mitte ainult suhet suhetes erinevate liikmesriikidega, vaid kui meie e, partnerluse e, selgitus ei ole selge, siis e, tekib tohutult probleeme. ma tahan teid veel kord tänada selle eest, et te kutsusite meid siia oma äh, arvamust avaldama ja me saadame ringi oma dokumendi. ja nüüd ma annaksin sõna Eurocitis täitevkomitee liikmetele pool eh, Tilsile. aitäh, tahaksin äh, tänada äh, riigikomisjoni tänase kutse eest. ma olen äh, Birminghami linnavolikogu aseesimees ja aastate jooksul on Birmingham saanud Euroopa Liidult umbes nelisada viiskümmend miljonit eurot ja sellel on olnud otsustav mõju linnapildi muutumisele. kuid muidugi on palju veel ära teha, me näeme, et traditsiooniline tööstusbaas äh, väheneb äh, drastiliselt ja majanduskriis tähendab ka seda, et meil on äh, praegu töötuse määraks kaksteist koma kaheksa protsenti ja seetõttu on märkimisväärselt olemas potentsiaali selleks, et kasutada ära Ehm, seda uurimis- ja arengualast ehm, tegevust ehm, meie ülikoolidest. kuid täna ei räägi ma mitte ainult oma linna nimel, vaid Eurocities assotsiatsiooni nimel, mis ühendab Euroopa saja neljakümmend suurt linna. Need on suured linnad, mis annab äh, meile õiguse ja poliitilise platvormi kõneleda ühehäälselt Euroopa tasandil. komisjoni ettepanekud linna mõõtme kohta, äh, need on olnud arutusel viimased äh, pool aastat ja täna ma tahaksin kommenteerida just seda uut ettepanekut just linna, linnade perspektiivist. kuid enne, kui ma seda teen, tahaksin rõhutada seda, et need uued eh, vahendid on tõhusad ainult siis, kui see haldamine, valitsemine tõepoolest õigesti korraldatakse. suuri eh, ja äh, olulisi linni peab hõlmama investeerimise prioriteeri-, prioriteetide määratlemisse ja linnade kaasamine on ka selle tagatiseks, et kasutatakse tõepoolest mitmetasandilist valitsemist ja see on kindlasti ka kuluefektiivsem. kui me nende põhimõtetega ei nõustu, ei ole võimalik meil regionaalpoliitikat, siis juhtub regionaalpoliitika optimeerimine, see on midagi, mida me kindlasti ei soovi näha. kuid ma tahaksin nüüd ähm, rääkida linnade sihipärasest äh, rahastamisest, nagu te teate, komisjon on ette näinud viieprotsendise miinimum ähm, eraldiste määra integreeritud äh, jätkusuutliku äh, linna arengu äh, valdkonda. kuid me peame siin arvestama seda, et linnades elab seitsekümmend viis protsenti Euroopa Liidu rahvastikust ja linna piirkondadel on, linnapiirkonnad siiski väärivad suuremat osa Euroopa Liidu investeeringutest, mitte ainult viite protsenti. see miinimum muidugi aitab stimuleerida äh, integreeritud lähenemise kaudu linnade elu, kuid kindlasti äh, puudutab see eelkõige neid linnu, kus ei ole praegu piisavalt investeeringuid tehtud. ma tahaksin rõhutada siiski seda et, et viis protsenti on ainult miinimum. kui kõik äh, Äh, liikmesriigid kasutaksid ainult seda miinimummäära, siis äh, jääksid äh, praeguse olukorraga võrreldes linnapiirkonnad arengust maha, kuid see ei tohiks kindlasti olla komisjoni ambitsioonika linnade agenda eesmärgiks. peaks olema selgelt välja toodud see, et investeeringute tase peab praegusega võrreldes kasvama kõikide ja seda läb, läbi, läbivalt kõikides programmides. ja sellega jõuame integreeritud territoriaalsete investeeringute või ITI küsimuste juurde. Eurocitises leiame, et äh, see on positiivne kolmel põhjusel, esiteks äh, toetab see jätkusuutlikult linnade arengut, teiseks äh, on äh, sellel palju laiem geograafiline ulatus ja see võimaldab äh, piirkondadel, linnadel, linnapiirkondadel koostööd teha. ja kolmandaks on see võimaluseks äh, linnadel ise otsustada Euroopa Liidu investeeringute kasutamise ja haldamise üle see, et delegeeritakse va-, rahaliste vahendite kasutamine linnadele, see on väga oluline ja siin peaks välja tulema ka kindlalt see, kuidas täpselt neid vahendeid kasutatakse ja siis linnad võivad ise arvestada vastavalt oma võimekusele, kas nad on Äh, võimelised neid äh, vahendeid kasutama. me ei ole kindlasti nõus sellega, et ühelgi linnal ei ole sellist võimekust. tahaksin teile kinnitada, et on palju linnu, kellel on selline võimekus ja nad on juba valmis äh, olema partnerluses kohalikul tasandil nende vahendite kasutamiseks. linnad ja kohalikud omavalitsused on territoriaalsetes partnerlustes juba aastakümneid osalenud, nii et selline lähenemine ei oleks meie jaoks midagi uut. oluline on ka see, et ITI-de ähm, korraldus äh, aitaks äh, koordineerida ka Sotsiaalfondi regionaaltele-, äh, Regionaalarengu Fondi ning Ühtekuuluvusfondi vahendite suunamist vastavalt prioriteetsetele tegevustelgedele. ja see aitaks suurendada majanduskasvu ning kasutada ära seda potentsiaali, mis muudab Euro Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid tegelikkuseks. kuid praegu ei ole selge, kas see tegelikult äh, ka kõik võimalik on. meie äh, toetame seda mõtet, et koostataks nimekiri linnadest, kes äh, selliseid sihipäraseid rahastusvahendeid kasutada saavad ja see aitaks äh, tagada see, et äh, integreeritud äh, territoriaalsed invest-, investeeringud oleks siis delegeeritud tõepoolest linnade käsutusse, kuid muidugi peaks olema tagatud siin selge ning läbipaistev valikuprotsess. liikmesriigid peavad täpselt näitama seda, kuidas nad on valinud osalevad linnad ja komisjon äh, Äh, ja nad peaksid ähm, ka komisjonile aruandlust ähm, teostama selles vallas. ja see peaks äh, hõlmama siis linnapiirkondi, mida saaks ähm, linnakeskused esindada. kuid äh, nüüd tuleksin selle palju räägitud linnade arenguplatvormi juurde me leiame, et see võib lisaväärtust endaga kaasa tuua, kui ta aitab edasi arendada dialoogi komisjoni ja linnade vahel integreeritud jätkusuutliku linnade arengu teemal. selline platvorm aitaks üksteise kogemusest õppida nende uute instrumentide kasutamisel ja see kindlasti suurendaks meie võimekust kuid integreeritud lähenemise edendamisel on meil vaja midagi enamat kui ähm, kogemuste vahetamise platvorm, meil on vaja seda, et komisjon, Euroopa Parlament ja liikmesriigid nõustuksid uute tööviiside osas, et meil oleks tõepoolest ambitsioonikas linnade agenda ja see tähendab, et linnad oleksid aktiivselt kaasatud tegevuskavade koostamisse ning haldamisse ja loodame, et kõik Euroopa Komisjoni eh, liikmed ning eh, parlamendiliikmed äh, püüaksid äh, saavutada, astuda dialoogi ka linnade, linnapeadega, kui nad liikmesriike külastavad ning samuti ka regioonide komitee oma avatud uste päevadel võiks äh, linnade teemale enam tähelepanu pöörata. esiteks, linnad peaksid olema selgelt kaasatud partnerlustes, partnerlustesse selleks, et otsustada investeerimisprioriteetide äh, osas ja see peaks selgelt välja toodud äh, üldmääruses artiklis viis. Äh, samuti peaks olema kõikide investeerimisprioriteetide äh, hulgas välja toodud linna mõõtme prioriteet, see puudutab Regionaalarengu fondi artiklit viis liikmesriigid peaksid delegeerima rahastamisotsused linnadele ja linnapiirkondadele, sest just linnad vastutavad selle eest, et äh, territoriaalne ühtekuuluvus ning Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid ka teoks saavad. peaks olema selge ja läbipaistev äh, valikuprotsess äh, linnade valikul, kes osalevad selles protsessis ja see peaks olema välja toodud ka artiklis seitse, mis puudutab Euroopa Regionaalarengu Fondi määrust lõpetuseks muutused Euroopas, olgu siis tegemist majanduslike, sotsiaalsete või poliitiliste muutustega, need toimuvad väga kiiresti. me oleme uue seitsmeaastase perioodi, programmeerimisperioodi eh, lävel ja eh, kodanikud on nende muutuste keskmes. andke meile õiged vahendid ja meie teeme nii, et nendel muutustel on positiivsed ja püsivad mõjud. kui me seda võimalust praegu ei kasuta, et astuda dialoogi eh, linnadega Euroopa Liidu rahastamise osas, siis on siin väga selge oht, et Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta ambitsioonid jäävad ainult eh, lootusrikkaks visiooniks. aitäh! suur tänu! Te tõepoolest kutsusite meid väga tõsiselt üles tegutsemisele. aga nüüd kuulakem ära, mida on öelda kolleegidelt erinevatest komisjon, meie komisjonist ja siis eh, teistest komisjonidest, kõigepealt raportöörid, siis ka, eh, siis ka mm, meie raportööre loomulikult me kuulame ära ja niimoodi, et kõik, kes soovivad sõna võtta, Äh, andke oma soovist teada niipea kui võimalik, et me saaksime rehkendada, kui palju igale inimesele äh, kõneaega antakse. kõigepealt annaksin ma äh, sõna üld, raportöörile üldmääruse osas. nüüd palun härra Van Nesteroi. suur tänu, proua esimees. mina tahaksin tänada kõiki kõnelejaid selle vaimu eest, eh, mida nad siia tõid. Nad on tõepoolest väga ambitsioonikad ja nad on valmis praegust olukorda muutma. kui nüüd midagi rõhutada, siis me räägime siin praegu sellisest teemast, mida on käsitletud aastate vältel, me tahame arendada partnerlust selleks, et oleks paremini võimalik vastu astuda nendele probleemidele, mis meil on ning tulla toime kahe, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. tänase arutelul on äärmiselt oluline see, et arutelud toimuvad liikmesriikides, sest teie olete partnerid oluline on, et selle kriisi valguses toimub arutelu liikmesriikides, sest praeguse kriisi ajal paistab, et kogu aeg eh, nagu seeni pärast vihma tuleb uusi ideid, eh, uusi eh, tegevuskavasid, aga siin on vaja mõelda nendele finantsinstrumentidele ning täna te ütlesite siin et ähm, paljud teemad on juba läbi arutatud, aga nüüd mõned konkreetsed asjad. kõigepealt äh, partnerluspõhimõte. tekst on ju meil olemas, me püüame seda äh, põhimõtet lihtsalt äh, teravdada me püüame esimese artikli sõnastust muuta, et see oleks tugevam. teiseks, igas liikmesriigis peaks olema partnerlus, konsensus partnerite vahel juba planeerimise algfaasis, kuid tuleb vältida seda, et renatsionaliseerimist ei toimuks, sellepärast olen ma väga tänulik teie toetuse eest partnerluspõhimõttele ning arvestame teie seisukohti lõpliku teksti väljakujundamisel. nüüd teine asi, eh, mis minu jaoks on huvitav, on tegelikult küsimus, kuidas siis jääb selle targa spetsialiseerumisega igas riigis, kuidas eh, me saaksime ähm, parandada asju, loomulikult innovatsioon, teadusse, eh, tegevus, infrastruktuur, teadmis, teadmusmajandus. kas te võiksite seda kommenteerida, kuidas see, eh, see sobib kokku territoriaalse ühtekuuluvusega? Mm, kas seda peab rõhutama rohkem? oleks väga hea, kui neid teemasid eh, käsitletakse kõikidel tasemel, Euroopa Liidust kuni kohaliku tasemeni. aga kui me vaatame erinevaid tegevusvaldkondi, siis loomulikult on võimalik koordineerida tegevust näiteks teadmus eh, piirkonnana, mis põhineb siis eh, teadusarengu tööl. ja kui oleks Mm, muudatusettepanekuid, siis need muudatusettepanekud võiksid käsitleda ka vähem arenenud regioone. nii et eh, nende eelarved saaks tugevdada koostööd, eh, tugevamat koostöö, et neid nõrgemaid regioone saaks arendada koos eh, tugevamate regioonidega, et eren-, edendada eh, innovatsiooni, et oleks võimalik inimesi koolitada, eh, edendada, edendada ettevõtlikkust ja nii edasi. niisugune on minu arusaamine sellest, kuidas Euroopa peaks arenema nii et kena oleks, kui ka te sellel teemal sõna võtaksite. mulle tundub, et niimoodi me saame eh, paremini luua see energiat, sünergiat Euroopa kahe, kaks tuhat kahekümne programmi vahel ja fondide vahel. suur tänu teie sõnavõttude eest veel kord. ja nüüd siis ma annaksin sõna raportöörile, teisele raportöörile, proua Kreelile. suur tänu Need sissejuhatavad sõnavõtud, mida me kuulsime, näitavad, et me oleme kõik äh, valmis koostööd tegema ja oleme juba teinud koostööd pikka aastat, pikki aastaid. E, me võtame teie märkused arvesse ka oma raportis ilmselt seda toetavad me, ka meie komisjon aga nüüd mõned konkreetsed punktid. esimene, eh, makromajanduslikud eh, tingimused. ja liikmesriikide majandused. Need ei ole omavahel otseselt seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. Need on tegemist kahe erineva asjaga ei ole võimalik regioonide ühtekuuluvuspoliitikast rääkida samamoodi eh, nagu liikmesriikide eh, valitsused ajavad oma, eh, oma mm, maja, oma mm, finantsasju. Need on erinevad asjad. me ei tahaks mitte mingil juhul, et olemasolev instrument tegelikult ma ütleksin teisiti, ma tahaksin, et me kasutame edasi ühtekuuluvusfondi vahendeid. liikmesriigid peavad selle eh, raames, need, kes kasutavad eurot, pingutama ennast selleks, et vastata euroga seotuvatele tingimustele, sest muidu järgnevad sanktsioonid. aga praegusel hetkel see lause, mis meil dokumendis on, ei, on eh, kuidagi mm, eh, väär, sellepärast et praegusel hetkel eh, nagu regioonid peavad sõltuma valitsuse võetud eurotingimustest, asi tuleks möörata ringi üks asi on see, mida valitsused teevad oma eelarvepoliitikas ja teine asi on regioonid. teiseks, me peaksime rääkima eh, ühtekuuluvuspoliitikast üldse ja see viis protsenti, mida siin välja toodi linnade rahastamise osas see tähendab, et seda viit protsenti kasutatakse just linnades energiatõhususe eh, parandamiseks ja nii edasi. see on hmm, miinimumsumma, mis tuleb anda linnadele niisuguste eesmärkide saavutamiseks, see on tõepoolest miinimum. sellepärast, et linnad on selle töö põhitegijad ja oluline on see, et me eh, peame linnade arengut kõige-kõige tähtsamaks elemendiks arengus poliitikas. Eh, ma tahtsin tõstatada neid punkte, sest et ei ole ju mõtet, kui meil on foorum, vahetame informatsiooni tähendab, tegelikult meil ei ole vaja uut foorumit, sellepärast et foorumid on juba olemas, me lihtsalt peame omavahel paremini äh, suhtlema äh,, sellepärast et äh, uut mingit foorumit luua ei ole mõtet. ja ma ütlen seda täiesti avameelselt. Te rääkisite siin ka linnade indikatiivsest nimekirjast kellega sõlmida partnerluslepinguid, aga minu arvates seega, sellega me kaotame paindlikkusest. arvan, et eh, liikmesriigid peaksid ise määrama, mida tähendavad eh, linnad ja suurlinnad, mida nad mõtlevad eh, funktsionaalsete piirkondade all loomulikult Birmingham saab olema selles nimekirjas, aga ma arvan, et me ei peaks niisugust nimekirja iseenda jaoks koostama, sest ma arvan, et meie eesmärk ei ole mingite lõplike nimekirjade koostamine, vaid meie eesmärk on kriteeriumite väljatöötamine, sellepärast et suletud nimekirjad töötavad meie eesmärkidele vastu. sest ühed ütlevad, me oleme nimekirjas, teised ütlevad, et meid ei ole. ja kui nimekiri on olemas, siis eh, on teda hiljem ilmselt raske laiendada. aga meil peavad olema tingimused, mis on tõhusad lindade jaoks, nii et ma tahaksin kuulata teie arvamusi oma mõtetele. E, ja nüüd Jan Olbricht. suur tänu kõigepealt ma tahaksin tänada linnade ja regioonide esindajaid mitte ainult nende dokumentide eest, mis nad meile esitasid, ka sellest, et nad kohale tulid. ja nüüd ma koondaksin tähelepanu mõnele punktile, mis siin välja toodi. sest siin on Ehm, elemente, mida vaadatakse erinevalt sõltuvalt sellest, kellega tegu on. on ühispunkte, aga on ka selliseid punkte, kust ehm, oma mätta otsast vaatamine paistab silma kõige tähtsamad küsimused. kõik rääkisid sellest, et juhtimine peab olema mitmetasemeline, räägitakse mitmetasemelisest valitsemisest, siis partnerlus oli eh, kõikidel teemaks ja siis käitumiskoodeks. tekib küsimus kuna komisjon äh, praegu arutab nõukogus seda teemat, et mis peaks olema käitumiskoodeksi sisuks. tegemist, kas peaks olema tegu Euroopa tasemel dokumendiga või äh, tuleks pidada äh, selles osas läbirääkimisi liikmesriikide ja partneritega. üks, kas peaks olema üks mudel või mitu, ja nüüd partnerluslepingud. kes on partner? kuidas defineerida partnerit? keda kutsuda partneriks partnerluslepingu kaudu? kuidas seda käsitleda, milline peaks olema seal proportsioon eh, kohalike piirkondliku omavalitsuse osas? tegemist on väga tundliku teemaga, sest see puudutab tegelikult riigisisest programmeerimist. kas otsustus peab olema tehtud Euroopa tasemel või liikmesriigis? see on üks küsimus, millele ma ootaksin vastust partnerluslepingutes on ka palju olulisi elemente. üks nendest on see linnade nimekiri, nii nagu siin juba eelnevalt nimetati. parlamendis me ilmselt ei toeta mitte nimekirja, vaid me toetame just nimelt kriteeriumeid mille alusel eh, neid linnu valida, sest ei ole ju niimoodi, et üks king sobib kõikidele. teema on ülioluline ja sellest lahendamisest me ei pääse. Eh, määruse eelnõu jaoks teeksin ma ettepaneku kustutada ära viide platvormile, linna arenguplatvormile. me räägime kõigest just nimelt partnerluskontraktid, partnerluslepingute raames. nüüd strateegiline raamistik milline peaks olema strateegilise raamistiku õiguslik staatus? kas ühtne strateegiline, strateegiline raamistik peaks olema mingi õigusakt või mitte? nii et, et vormi küsimus on lahtiseks jäetud, aga sellest sõltuvad ju põhitegevused ja need äh, kahtlused, mida te väljendasite, on väga olulised. ja siis veel äh, arengufond, äh, need investeeringud paremini arenenud piirkondadesse, see puudutab kontsentratsiooni arutatud on seda teemat pikalt-laialt ja oma raportis püüan ma tuua või püüan ma veenda parlamenti eh, see osa maha kustutama, eh, vabandust, piirang, eh, kustu-, kutsun parlamenti üles kustutama piirang rahastamisele. mulle tundub, et sellise piirangu kustutamist et õigustab täiesti praegune kriis. aga ma tahaksin teada eh, ka teie käest, eh, ma tahaksin ka teie käest kuulda, millises vormis peaks käitumiskoodeks lõplikult kuju välja nägema? aitäh ja nüüd üks üldine kommentaar, kallid kolleegid, kõnelesoovijate nimekiri on nii pikk, et katsuge piirduda kolme minutiga ja püüdke keskenduda äh, nendele teemadele, millest rääkisid assotsiatsioonide esindajad. Joachim Selle, palun. aitäh. Äh, proua esinaine, ma tahaksin tänada piirkondade esindajaid nende panuse eest ja nende julgustavate sõnade eest, et me liiguksime edasi selles arutelus. ma, nad kutsusid meid ka üles äh, rohkem sisenema nendesse siseriiklikesse aruteludesse, mis on juba alanud. meie hinnangul on järgmise eelarveperioodi eesmärkideks eelkõige majanduskasv ja tööhõive, ühtekuuluvuspoliitika kasutamine nende eesmärkide saavutamiseks, arvestades kriisi. samas tekitab meile muret, et need riigid, kes peaksid saama ühtekuuluvuspoliitikast enim kasu, ei ole tegelikult sellises vormis, et nad suudaksid struktuurifondide rahastamist rakendada ja seega me peame välja pakkuma mingisuguseid uusi vorme rahastamismehhanismidele. kolleegid on seda juba maininud, aga mina tahaksin küsida komisjonilt, kui kaugele on jõudnud äh, läbirääkimised äh, partnerluslepingute üle, need pidid algama märtsis liikmesriikidega, kus maal nad on ja Mm, partnerluslepingud võetakse ju vastu liikmesriikide tasandil, kuidas te kavatsete tasa, tagada piirkondade osalemise? kas see on liikmesriikide äh, isiklik mure või kavatseb komisjon ka kuidagi pöörata tähelepanu sellele, et piirkondade seisukohti arvesse võetaks? ja nüüd see äh, arengudimensioon viis protsenti rahastamisest ma olen kuulnud läbirääkimistest komisjoni sees äh, äh nende inimestega, kes äh, rakendavad tegevusprogramme, nemad ütlevad et, et viis protsenti ei ole esiteks piisav ja teiseks eesmärgid on erinevad, Euroopa Liit äh, kaks tuhat kakskümmend sihib majanduskasvu ja tööhõivet, Äh, ja selles kontekstis jäetakse linnad kõrvale. arutelud, mida kuuleme nõukogus, ei ole ka eriti julgustavad, me ei näe, et seal jõutaks kokkuleppele, me näeme, et on olemas teatud liikmesriikide juht, äh, liikmesriikide grupp, äh, kes on nii-öelda äh, hea eelarvepoliitika sõbrad, nemad suruvad läbi seda maja, makromajanduslikku tingimuslikkust, äh, teised äh, püüavad väita, et makromajanduse tingimused ei ole seotud kuidagi struktuuri ega ühtekuuluvuspoliitikaga, sellepärast et tegemist on ikkagi piirkondliku poliitikavaldkonnaga, mis ja, ja teistsuguse lähenemise korral see piirkondlik aspekt jääb kõrvale mida arvate teie piirkondade esindajatele, esindajatena äh, nendest äh, kvootidest, mida komisjon tahab sisse seada, viisteist protsenti, kaheksateist protsenti, seal oli vist kasv, VKE-de arendus ja ainult kakskümmend protsenti äh, piirkondlikele prioriteetidele, ainult kakskümmend protsenti. piiriüleste Äh, piirkondade puhul on need arvud veel natukene väiksemaks, nii et mida te arvate sellest? suur tänu. proua Iriko Jemperes, palun. aitäh, proua esinaine, vabandust, et hiljaks jäin, aga ma pidin äh, võtma sõna teises komisjonis ja seetõttu ei saanud ma siin olla ja erinevate organisatsioonide esindajate sõnavõtte kuulata aga ma kuulsin, et siin räägite vajadusest, et rahastamine oleks adapteeritud ja tõhus ja efektiivne ja kahtlemata täna seisavad linnade ees suured äh, väljakutsed, nagu Eurocities esindaja ka rõhutas, nii et me peame leidma äh, sünergia fondide vahel ehk siis äh, selle fondide omavahelise täiendavuse ja ma mõistan, et linnad peavad pidama dialoogi äh, kohalike äh, üksustena, kes tunnevad inimeste vajadusi äh, selleks, et ellu rakendada tõeliselt tööhõivet abistavaid poliitikaid, et aidata inimestel kriisi ajal tööd leida. loomulikult me kõik toetame sünergiat ja täiendavust Euroopa fondide rakendamisel ja kui me mõtleme sellele, kuidas parandada äh, fondide toimimist, siis äh, ma mõistan, et Euroopa Sotsiaalfond on kriisi ajal kasulik instrument, aga samal ajal peame me ka tugevdama seda fondi, me ei tohiks selle tegevust lahjendada. seega äh, me peaksime jõudma kokkuleppele, kuidas kõige paremini edasi minna, me peaksime otsima sünergiaid Konstanza Krell rääkis juba äh, sellest, äh, milline peaks olema finantsraamistik, meil ei ole vaja uusi äh, platvorme, me peame parandama olemasolevaid platvorme ja püüdma saavutada suuremat paindlikkust. Helen Kade. suur tänu, proua esinaine. mõned märkused Äh, meie külaliste sõnavõttude kohta. kõigepealt äh, äh, ma tänan piirkondade esindajaid sõnavõttude eest ja panuse eest uude ühtekuuluvuspoliitikasse, aga ma tahaksin ka mm, tänada teid sellest, et te meenutasite äh, parlamendi ja parlamendiliikmete olulist äh, rolli äh, selle poliitika kujundamisel ja loomulikult ma tahaksin tänada ka Konstantsat ja Lambertit tehtud töö eest, mis on väga asjakohane ja on väga hea, et meil on kaks kaasraportööri nii olulise dokumendi puhul see on võib-olla natukene selline pretsedent teiste komisjonide jaoks ka mis puudutab nüüd äh, Jean-Yves äh, Udriani seisukohta äh, CMPR-i osas, siis ma tahaksin öelda, et mõned meist toetavad seda makromajandusega seotud tingimuslikkust. minu meelest see ei tohiks olla selline blokeerimispunkt, vähemasti meie jaoks siin see ei ole. aga samal ajal ma kuulun nende hulka, kes arvavad, et piirkonnad nii merelised kui teised peavad äh, aitama kaasa riikide eelarvete vähendamisele ja ennast selles mõttes kokku võtma. mina usun seda ja ma arvan, et see on oluline, et see saab välja öeldud äh,. mis puudutab äh, rohkem vastutust äh, piirkondadele fondide rakendamisel, miks mitte, aga taaskord äh, tuleb arvestada ka olemasolevaid lepinguid ja lõpuks CRPM-ile eh, veel, ma olen nõus teie esimehega täiesti selles osas, mis puudutab infokommunikatsioonitehnoloogiat, see peab olema täielik prioriteet eh, ühtekuuluvuspoliitika raames. Eh, mis proua, puudutab proua Sabani seisukohta, siis ma meenutaksin, kui oluline on temaatiline kontsentratsioon, äh, meil on üksteist prioriteeti, mis tulenevad Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias, see on väga oluline, ja samas tegi mul küsimus selles osas, kas on asjakohane piirkondade äh, soov äh, nii-öelda vabalt suhtuda sellesse kontsentreerumisele. selline vaba valik võib Äh, kaasa tuua suure segaduse ja, ja lahjendada struktuurifondide lisandväärtust, nii et siin me peame olema väga ettevaatlikud. nii et äh, proua esinaine, need olid minu märkused, aga raportöör on teinud, raportöörid on teinud suurepärast äh, tööd ja me teeme omalt poolt ka muudatusettepanekuid. suur tänu, Maria-Therese Sanchez-Smith! suur tänu, proua esinaine, ka mina tahaksin tänada kõiki kõnelejaid, kes äh, andsid oma hindamatu panuse äh, ühtekuuluvuspoliitika uue versiooni valmimisse. Äh, nagu me teame, ühte, Euroopa Parlament soovib ambitsioonikat ühtekuuluvuspoliitikat ja ma näen, et see on kõikide kõnelejate huvides samuti ma arvan, et teil on õigus, kui te rõhutate partnerluse dimensiooni, iga kohalik omavalitsus ja piirkondlik omavalitsus peab omama võimalust kasutada äh, ühte, ühtekuulusfonde, aga mul on veel mõned äh, märkused, kui äh, ühtekuuluvuspoliitika on investeeringute poliitika, Eh, territoriaalse mõjuga ja me teame, et kõik meie piirkonnad on väga erinevad, siis eh, ühtekuuluvuspoliitika peab olema ka Euroopa vahendiks eh, investeerimaks tulevikku ja pikaajalisse arengusse. Euroopa Liit omab oma Euroopa territoriaalse arengu strateegiat ja äh, sellel on oma lisandväärtus. mis puudutab teie märkusi partnerluse kohta, siis ma meenutaksin, et Euroopa Liit ei saa minna lähimuspõhimõtte vastu, äh, meil on siduvad partnerlused, aga samas ta võib muidugi nõuda äh, teatud põhimõtete järgimist. meie raportöörid Äh, teevad ettepaneku äh, partnerluse teemaliste sätete sõnastamiseks üldmääruses, ma arvan, et see rahuldab teie soove, sest äh, seal mainitakse institutsionaalset raamistikku, aga samas ka vajalikku territoriaalse tasandi kaasamist e, ja seal öeldakse ka, et liikmesriigid peavad määrama organisatsioonid, kes osalevad ettevalmistamises, rakendamises ja hindamises mis puudutab äh, makromajanduslikku tingimuslikkust, siis see on meie jaoks olnud väga suur arutelu teema, aga mul on hea meel, et meil on äh, äh, siin kompromissi vaimu näha ja ma tahaksin öelda, et tõeline efektiivne partnerlus on äh, vältimatu eeltingimus poliitika eesmärkide saavutamiseks, äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamiseks ja nagu Alan äh, Kadek rõhutas, siis need eesmärkide täitmine on Euroopa tuleviku huvides. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým zástupcom našich partnerov, ktorí sem prišli. Veľmi dobre ich chápem. Kolek Manka suur tänu, tahaksin tänada äh, meie sõpru, piirkondade ja linnade esindajaid. ma olen ise linnapea olnud ja praegu juhin ühte piirkonda, nii et ma täiesti mõistan nende seisukohti. Nad ütlevad meile, et piirkondadele tuleb jätta piisavat otsustamisruumi, et nad saaksid võtta kaasvastutuse äh, fondide rahade investeeringutes, nii et ma olen üheksakümne protsendi osas nendega nõus aga ma tahaksin tuua ühe näite. Öeldi, et ähm, mõned regioonid juba soojustavad oma hooneid ja keegi küsis, et mis see Euroopa lisandväärtus siin on. mina tahan öelda, et kui ma hakkasin kaks ja pool aastat tagasi äh, piirkonda juhtima, siis äh, ma tellisin auditi kõigile piirkonna varadele ja ma avastasin, et näiteks koolidel on väga suured energiakaod ja me otsustasime investeerida äh, koolide soojustamisse. kui me seda teeme, siis äh, me hoiame raha kokku, me saame investeerida selle raha kuskile mujale ja samas on ka positiivne mõju äh, keskkonnale, me vähendame süsihappegaasi õhku paiskamist, vähendame oma süsiniku jalajälge ja nagu ma ütlesin, seda raha saab kasutada äh, muudeks eesmärkideks, nii et see on näiteks äh, soojustamise lisandväärtus see ongi see, kuidas me saame kaasa aidata Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisele. teine näide, mõnikord äh, peab kool tegema otsuse, kas äh, kulutada raha näiteks arukale haridustehnoloogiale või äh, maja soojustamisele. aga maja soojustamine on selline investeering, mis aitab investeerida tulevikus rohkem. nii et seda probleemi ei teki. Ivar Skotmanis aitäh, Ivar Skotmanis, palun. Thank you very much um,. I would like to aitäh, tahaksin keskenduda ühele aspektile selles dokumendis. ja siin räägitakse sellest, et äh, kohalikke regionaalseid omavalitsusi äh, käsitletakse kui võrdseid partnereid ja see on CMR-i dokument äh, kahekümnendast aprillist kaks tuhat kaksteist ja räägitakse, et toetatakse territoriaalset ühtekuuluvust ja viidatakse praegusele olukorrale, kus on võimalik rahastus ühtekuuluvusele ja räägitakse selles, et et see rahastus peaks olema osaliselt säilitatud ja kui me nüüd äh, vaatame seda ettepanekut komisjonilt äh, eelmise aasta suvest, siin äh, see rahastus välja arvates Connecting Europe programmi, siis oli ähm, miinus viis koma viis protsenti see rahastus ja seetõttu teises osas, kui te räägitakse äh, vastuvõtuvõimekusest, äh, siis on siin öeldud, et äh, sellele lävendi ähm, seadmisel on, ollakse kategooriliselt vastu, kaks koma viis protsenti on see lävend komisjoni poolt välja toodud kaks punkt viis, ühelt poolt siis vähem raha. kui nüüd ime juhtub, siis raha tuleb juurde, aga ma ei usu, et seda juhtub. nii et siis võib-olla see kaks punkt viis oleks kõrgem näitaja, kuid ma toetaksin teie seisukohta, mis siin kak-, punktis kaks viis on välja toodud ja kui raha ei saa enam nii palju, kui meie käsutuses on praegu, see on ju võimalik, sest äh, olud, olukord on raske, finantsolukord, ja siis me peaksime, peaksime võib-olla rääkima siin äh, selle mm, lae määramise intervallidest. nelikümmend protsenti SKT-st keskmine siis kolm protsenti ja kui see on parem, see näitaja, siis kolm koma kaks protsenti, ma ei tea, miks seda on muudetud, võib-olla seda ei muudeta. ja kui me paneme sellesama interv-, intervalli kaks koma viie protsendi peale, ja siis on ähm, ka tegelikult see kaks koma kakskümmend viis protsenti siis ei ole raha rohkem, kuid võetakse osaliselt arvesse seda, mida on välja toodud siin kaheksas punktis ja see on ikkagi suur vahe sellega, mis on välja toodud komisjoni tekstis, kus on üks konkreetne number, nii et me peaksime võib-olla selle üle mõtlema. nii et kõrgema lae saavutamine ei ole kindlasti võimalik ja, ja nüüd see äh, toetaksin härra Olbrichi ja härra Greili, et kui koostatakse selline linnade nimekiri, siis see on väga oluline, väga raske ülesanne ka poliitiliselt, me ei tea, kuidas olukord ähm, kohalikes omavalitsusüksustes muutub ja kriteeriumid, äh, kuidas neid äh, kasutatakse, kui seda kasutada uutele üksustele, siis kui meil on uus nimekiri, siis peab ka neid kriteeriume, kriteeriume muutma. nii et mina ei oleks nõus viimase seisukohaga ja to-, toetaksin pigem meie raportööri selles küsimuses. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, I of course uh, agree and would support uh, many of the proposals. tere, Kuva, palun. aitäh, ma toetan palju neid äh, ettepanekuid, äh, mis äh, regionaalsete organisatsioonide esindajad välja tõid ja muidugi ma toetan neid nende tegevuses. küsimus, mis läbib kõiki ettekandeid, on see, kuidas me saavutame seda, mis nad on välja pakkunud. näiteks proua Siba juba rääkis äh, regioonide rollist ja muidugi regioonid peaksid olema olulised ja need äh, temaatilised teemad peaksid leidma otsustust äh, mõistlikul tasandil, kuid kuidas me seda kõike tegelikkuses saavutame? me püüame seda sõnastust küll siin tugevdada, kuid tegelikult ei ole selle taga mingeid tegusid ja me ei saavuta seda, kuidas me seda tõesti tegelikkuseks muudame. et see oleks meie komisjoni seisukohast kõige olulisem. ja ka äh, Birminghami äh, volikogu aseesimehele küsimus, kõneleja pöördus mikrofonist ära ei hakka teid veel õnnitlema, kuna tundub, et äh, kohaliku omavalitsuse valimised ei ole veel toimunud. kuid olen nõus härra Tiusliga, et ähm, linnad on äh, väga oluliseks ähm, majanduskasvu mootoriks ja investeeringud linnadesse, linnapiirkondadesse, me peame tagama selle, et sellest ei ole kasu ainult linnadel endil, vaid sellel peab, sellest peab kasu olema äh, linnapiirkonnale, linna ümbritseval piirkonnale. me peame mingisuguse seose välja tooma, et need investeeringud tõesti äh, leviksid äh, ka kaugemale. kuidas äh, härra Tirsli näeb, et me tagaksime selle, et sellest ei saaks kasu ainult linnad ise ja nüüd äh, see linnade nimekirja küsimus, ma ise olen Walesist, kus meil ei ole suuri linnu ja see oleks minu jaoks äh, suureks äh, probleemiks. isegi nende kriteeriumide koostamine liikmesriikides oleks äh, probleemiks, et kuidas siis konsulteerida regioonidega. aitäh. Thank you, Francois Alfonsi. Francois Alfonsi, palun. kaks märkust, kõigepealt makromajanduslikke tingimuslikkuse teada, et meie fraktsioon äh, täielikult äh, jagab seda kriitikat, mis tehti komisjoni aadressile, nii et äh, olen nõus härra Ledrianiga, et see ei ole õige lähenemine ja ka poliitilised tingimused muutuvad, tundub, et täiesti otsustavalt ja teine märkus, partnerlus äh, riikide ning regioonide vahel. et ühelt poolt Euroopa Liit, kes toob välja prioriteedid ja teiselt poolt siis regioonid, kes toovad välja oma vajadused ja nüüd see dialoog vajaduste ja prioriteetide vahel, äh, nende pinnal sündivad, äh, sünnivad ähm, tegevuskavad nii et äh, kõik on siis koondunud partnerluslepingute ümber äh, Euroopa Liidu ning regioonide vahel ja siin on äh, küsimus, et kuidas oleks võimalik võimalikult palju kaasata tõepoolest regioone, et neil oleks see võimekus läbirääkimistel sisuliselt osaleda ja siin on veel lisaraskus see ähm, rahaline, mitmeaastane rahaline raamistik on praegu raskustes, kaks tuhat kolmteist saabub äh, väga kiiresti ja seetõttu on aega jäänud väga vähe ja sellises äh, ajalises kitsikuses äh, peab arvestama, millised on need tingimused kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja et tõepoolest need äh, kavad siis ka toimivaks saaksid selleks perioodiks. nüüd äh, eristada äh, regioone vastavalt nende omapäradele. all, võetakse aluseks praegu arengukriteeriumit. komisjoni ettepanek ei võta arvesse artiklit ähm, seitsekümmend kolm, äh, siis ähm, regioone, äh, millel on teatud omapärad, kas või näiteks saared. komisjon äh, näeb siin ette ka teatud tõhususe näitaja kasutamise ja selline tootlikkusel põhinev lähenemine ei ole eriti hea, me peaksime vaatama, milline saaks olla see paindlikkus äh, element, peaksime vaatama, kuidas äh, oleks äh, võimalik seda tõepoolest kasutada siis just ka selliste omapäraga regioonide puhul ja kuidas see teeniks kõigi viiesaja miljoni eurooplase huve? jah härra Vasek, palun. pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl samozřejmě daamid ja härrad, tahaksin äh, tänada äh, teid selle võimaluse eest äh, täna rääkida neist teemadest regioonide esindajatega ja tahaksin tänada ka raportööre, kes võtsid vastu need pal-, need kommentaarid ja märkused äh, regioonide esindajatelt ja mõned küsimused meie külalistele. esiteks, kuidas te hindate partnerluse põhimõtted? kuidas see on sisse võetud praegu ettepanekusse, kas see on piisav? ja teine küsimus kas regioonide esindajatel ei peaks olema ametlikumat suhtluskanalit Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga ja kolmas küsimus puudutab võimalikku takistust nende partnerluslepingute puhul siin räägitakse tehnilisest abist, mis suunatakse liikmesriikidele et kuidas te seda näete, selle tehnilise võimekuse suurendamist nende lepingutega? aitäh, nüüd aga annaksin nüüd sõna härra Marko Donatossile äh, Toskaania äh, parlamendi esindajale härra Taradaš A nome dell'autorità di gestione della regione toscana intervengo come presidente. aitäh, Toskaana eh, kohaliku omavalitsuse assamblee esindajana on mul kolm eh, küsimust. Eh, üks puudutab majand-, makromajandusega, makromajanduslikku tingitust. esiteks oleme nõus äh, suuresti nende hinnangutega, mis äh, on välja toonud raportöörid ja eelkõnelejad äh, just makromajandusliku tingituse osas. meie leiame see, et kui on seotud toetused teatud makromajanduslike tingimustega mm, riiklikul tasandil, siis see oleks vastuolu sest äh, me ei saa seda majanduslikku ja finantsstabiilsust äh, toetustega siduda. et ühelt poolt on see, mida me vajame ja teiselt poolt äh, on meil tegemist süsteemiga, mis täielikult majanduskasvu peataks Euroopa Liidus on juba praegu majanduskriis, mis on saamas poliitiliseks ähm, kriisiks äh, ja regioonid äh, peaksid siiski ähm, föderaalse Euroopa ideele truuks äh, jääma, muidu tekivad suured probleemid demokraatia säilitamisega Euroopas. oleme nõus muudatusettepanekuga nelikümmend neli ja nüüd, mis puudutab äh, partnerlust, äh, artikkel viis äh, üldmääruses struktuurifondide kohta ja seal räägitakse regioonide komiteest ja me teame, et soovitakse selle artikli ulatust ähm, piirata, soovitakse regioonide osa vähendada nende partnerluslepingute koostamisel ja me peaksime kindlasti kaitsma täielikku, täieõiguslikku partnerlussuhet. ja nüüd finantssüsteem, see on pigem tehnilise iseloomuga küsimus, kuid meie leiame, et öö, äh, finantsjuhtimise süsteemi laiendamine, mis sarnaneks siis äh, põllumajanduse rahastamisele. me ei saa sellist süsteemi kõikides valdkondades kasutada. struktuurifondide pool. Neid peaks vaatlema mm, kogu nende kestvuse Eh, kogu nende eluperioodi lõikes eh, ja seetõttu ei saaks selliseid iga-aastaseid kontrolle rakendada. Uh, nii, ma annaksin paar minutit komisjonile sõnavõtuks. suur tänu kõigepealt ma tahaksin eh, tänada Regionaalarengu Komisjoni, et te korraldasite niisuguse arutelu, sest minul on tekkinud mulje, et komisjoni ettepanek on väga heaks alguspunktiks ning me oleme leidnud eh, oma ettepanekuga laialdase toetuse. seda on kinnitanud ka see arutelu. mul oli tõepoolest väga hea meel siin komisjonis teid kuulata ja jälgida, mida te ütlete. aga üks asi, me elame praegu väga keerulisel ajal ja komisjon arvab, et ühtekuuluvuspoliitika saab eh, aidata meid uuesti tagasi kasvu ja töökohtade loomise juurde, aga vaja on kahte, kahte asja. kõigepealt me peame pidama kinni Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast ja teiseks tuleb eh, mobila-, mobiliseerida inimesi eh, riigi äh, Äh, kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse tasemel ja ilma kontsentratsioonita niisugust hõlvatust ei ole võimalik ellu viia. nüüd ma tahaksin äh, rääkida mõnest asjast, mida on täna välja toodud. kõigepealt äh, partnerluslepingud, see ei ole mitte partnerlus liikmesriigi ja komisjoni vahel, vaid see on kom-, see on eh, Eh, leping komisjoni ja liikmesriigi vahel partneri nimel. ja ma eh, tahaksin nüüd vastata härra sellele, kes tõstatas selle küsimuse. kuidas partnerlus rakendub? me teeme seda viienda artikli kaudu, see on eh, õiguslik kohustus partnerluse osas ning komisjon väga eh, täpselt jälgib, kuidas need arutelud liikmesriikides kujunevad. aga tuleksin tagasi ka härra Alfonsi juurde ning eh, selle juurde, kuidas need lepingud toimivad. loomulikult see leping hõlmab eh, erinevaid partnereid, neid on üsna palju, aga just liikmesriigid viivad ellu mm, eh, programme, eh, tegevusprogramme ja eh, niimoodi liikmesriik hõlmab regioone. ning nüüd üsna palju räägiti temaatilisest kontsentreerumisest. loomulikult temaatiline kontsentreerumi-, kontsentreerimine peab arvestama eh, mitmesuguseid eh, variatsioone, mis, eh, mis piirkondades on, sellepärast komisjon siin tõigi sisse liikmesriigi rolli ning niimoodi saab arvestada just erinevate piirkondade vajadusi. aga nüüd üks väga raske küsimus. see puudutab tingimuste seadmist. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et komisjoni ettepanek ei ole mitte eh, ettepanek selle kohta, kuidas raha jagamist peatada, vaid meie ettepanek on niisugune progressiivne mehhanism, mis võimaldab luua sidemeid kui te vaatate asja lähemalt, siis te näete, et esimene samm on dialoog komisjoni ja liikmesriigi vahel eh, partnerluslepingu kohta ja kui nüüd partnerlusleping eh, on eh, tõepoolest niisugune instrument, mis hõlmab liikmesriiki ja kohalikku tasandit, siis on asjad head, aga kui nüüd midagi peatatakse siis eh, seda ainult, seda kasutatakse ainult kõige viimase eh, taseme vahendina. aga nüüd arenguplatvorm. komisjon ei rääkinud sellest, et meil on vaja mingit linnaarenguplatvormi, et oleks vaja mingisugust uut institutsionaalset struktuuri. me tulime välja selle platvormiga sellepärast, et me nägime, et vaja on tugevdada mm, võimekust äh, kogemuste vahetamisel nende vahel, kes tegelevad kestliku linna arenguga. ja komisjon arvab, et selline vajadus ei ole mitte kusagile kadunud, aitäh! suur tänu! ja nüüd me jätkame niisugusel moel, et me anname sõna meie külalistele ja kui on aega, siis kolleegid võtavad sõna eh, konkreetsetel teemadel, nii et, et kõigepealt eh, härra Ledrian. suur tänu, härra esimees, mõned täiendavad eh, märkused minu esimesele seisukohavõtusele, suur tänu kõnelejatele nende märkuste eest ja nendele ühi-, nende ühiste ideede eest, milleni jõudsime. ma pean ütlema, et mina olen siin Euroopa mereliste äärelade konverentsi esindajana ja ma ei esinda ei praegu, ei eelmist ega, või praegust ega tuleviku, tuleviku Prantsusmaa valitsust. mis puudutab äh, konkreetselt äh, äärepoolsemaid piirkondi, siis äh, mitmetele kõnelejatele tahaksin öelda, et äh, meie tegime oma ettepanekud just sellepärast, et me esindame nii merelisi kui ka äärepoolseid piirkondi. Äh, ja meie peamine äh, mure, mis puudutab tegelikult ka näiteks Bretanni maakonda või mõningaid teisi merilisi piirkondi, Need on ettepanekud, mis puudutavad saari ja äh, samuti puudutavad see meie, äh, puudutab see meie muret äh, infrastruktuuri kättesaadavuse pärast kõikides piirkondades, olgu nad rikkamad või vaesemad. sellepärast, et meil on siin nii-öelda äärepoolseimate piirkondade telg Äh, ja meil on näide siin äh, lairibaühenduse kohal, isegi kui piirkond äh, mis on äärepoolseim, on väga rikas, on ta ikkagi põhimõtteliselt maha jäänud teistest ja see rikaste kõrvalejätmine nendest programmidest kahjustab just nimelt merelisi ja äärepeerse, keskpoolsemaid piirkondi, see puudutab ka transporti, aga ma tahan seda rõhutada ja, ja meie taustaks on just nimelt see merelisus ja äärepoolsemate piirkonnad, kondade huvid. me toetame temaatilist kontsentreerumist. võiks ju arvata, et meiesugune organisatsioon võiks järgi anda kiusatusele selle vastu võistelda, võidelda, ei, me toetame seda, aga me arvame, et teemade valik peab olema piisavalt avatud selleks, et iga piirkond saaks oma eripära arvestada nende üldiste suuniste äh, piires, energeetika, teadusuuringud, äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi ja ma ei näe, et siin oleks äh, lahknevust minu seisukoha ja teiste seisukohtade vahel, mida ma kuulsin. lihtsalt oluline on see, et see teemade kontsentreerumine oleks arukas vastasel juhul ei ole meil partnerit. Mm, mis puudutab nüüd partnerlust ja eriti härra Vaikini, kes esitas mulle küsimusi ja ka teised kõnelejad rääkisid selleks. meie jaoks, meie konverentsi jaoks peaks see käitumisjuhend olema Euroopa tasandi oma sellest tehti juba esimene versioon, aga see võeti tagasi, äh, sest ja loodame, et parlament saab osaleda lõppteksti vormistamisel, vastasel juhul tekib äh, see probleem, et me ei võta piirkondlikku äh, identiteeti arvesse, nii et meie arvates peaks see käitumisjuhend olema määruse osa ja ta peaks olema Euroopa tasandi oma nüüd samas selleks, et see partnerlus hästi toimiks, on äh, meie konverents oma dokumendis juhtinud tähelepanu sellele, et meil peaks olema territoriaalse pakti mõiste, mis äh, toimiks paralleelselt äh, liikmesriikide ja komisjoni partnerlusele ühte ühtekuuluvuspoliitika raames, mis oleks siis selle partnerluse elemendiks, et tagada aktiivne lähimuspõhimõtte järgimine, mitte ainult formaalne. ja seda ka riigi sees. ja nüüd lõpuks makromajanduslik tingimuslikkus sisuliselt ei toeta meie konverents nende tingimuste sisseseadmist, aga kui ma peaksin nüüd tegema kompromissettepanekud, siis äh, me mõistame, et ühe, siis ma teeksin need sellepärast, et me teame, et ühel hetkel kompromissini peab jõudma ja seega me toetame äh, seda kompromissettepanekut, mis oli kirjas äh, minu raportis mulle tundub, et ma puudutasin peamisi muresid, millest äh, kõnelejad rääkisite, suur tänu, et kuulasite ja suur tänu, et võtsite teadmiseks äh, äh, äärepoolsemate mereliste piirkondade mured, keda ühtekuuluvuspoliitika väga otseselt puudutab, aitäh! Thank you very much, Mr President, for your reaction and comments. Now the floor is given to Madame uh, Michelle Saban suur tänu, daamid ja härrad, mina tahaksin nagu härra Trian tänada teid küsimuste eest äh, ja kui me tänasest arutelust saame midagi järeldada, siis on see, et meil on olemas teatud ootused äh, äh, regioonide rolli kohta sest äh, mulle tundub, et meil on olemas teatud visioon järgmisteks aastateks. ma puudutaksin paari-kolme punkti, sellepärast et äh, ma olen nõus paljuga, mida ütles Jean-Louis äh, Le Drian, mis puudutab temaatilist kontsentreerumist, siis loomulikult me toetame seda, aga praegusel hetkel tuleb mõista ka seda, milline potentsiaal on piirkondadel mõnedel piirkondadel on äh, teatavad eripärad, nad tunnevad ise neid ja nende arvesse võtmine aitab meil vältida just nimelt äh, pro-, programmide ähmastumist. see puudutab piirkondade usaldusvõimet, usaldusväärsust ja samuti ka äh, partnerluslepinguid see suhe riigi ja piirkonna vahel on problemaatiline, sellepärast et liikmesriigil on oma huvid ja piirkonnal võivad olla oma huvid. nagu te teate, pädevused on erinevad ja äh, paljudel piirkondadel on äh, ka äh, selline seadusandlik roll, nad on nagu miniriigid, teised ei ole, äh, nii et äh, siin on erinevad suhted, mis puudutab äh, partnerlust, siis meie toetame äh, Äh, sellist ühtset teatist komisjoni poolt ja tehnilist abi, mis võimaldaks arvesse võtta kõikide piirkondade pädevusi. ma arvan, et tuleb veel ka uusi koosolekuid ja võib-olla ka uusi kooslusi, kes selle teema kallas töötavad ja meie organisatsioon soovib rõhutada, et tegemist on piirkondliku poliitikaga, see tähendab piirkondade poliitikaga, mida tehakse koos piirkondadega ja piirkondades. see tähendab, et äh, me peame süstemaatiliselt näitama oma kodanikele, äh, kuidas äh, praktikasse rakendatakse seda lähimuspõhimõtet, mida me kaitseme ja lõpuks me toetame ka seda, et Euroopa Komisjon oleks tõhusate partnerluste garandiks, see, see on meie jaoks väga oluline, aitäh! suur tänu teie ette-, mm, sõnavõtu eest ja nüüd ma annan sõna proua Gunnarsonile. aitäh! ma tänan ka kõikide huvitavate kommentaaridest, mida ma siin kuulsin. räägiksin paarist asjast kõigepealt suhe riigi ja regiooni vahel. tegelikult natukene teeb mulle muret see, mis ma täna kuulsin. et just nimelt suurlinnad on kasvumootorid. meie peame oma mm, seadusandluses viima omavahel kokku riigi ja piirkonnad tunnistama eh, kohaliku omavalitsuse rolli näiteks energiaküsimustes, eh, toidutarneahelas, eh, jäätmekäitluses ja nii edasi, need on ka kõik kasvumootorid. paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides enamus SKT kasvust tuleb Eh, väikelinnadest, maapiirkonnast, küladest, mitte suurlinnadest, on vaja mõelda, kuidas linnad ja mm, maapiirkonnad ühtekuuluvuspoliitikasse kokku sobitada. vaja on mõelda strateegilise raamistiku kasulikkusele, seda on vaja, et paremini erinevate fondide rahakasutust reguleerida. see raha, mida me investeerime, töö, mida me teeme, ei tohi eh, olla vastuolus eh, kohaliku ja territoriaalse agendaga, ei tohi olla killustamist. strateegilise raamistiku osas näeme me vajadust õigusliku, äh, õigusliku äh, akti järele, seda ei saa delegeerida liikmesriigile. partnerluse osas oleme me veendunud, et meil on vaja Euroopa Liidu tasemel definitsiooni partnerluse jaoks, mis on hõlmatud käitumiskoodeksisse. me teame, et liikmesriigid vaatavad partnerlusi erinevalt on erinevad seisukohad, kuidas piirkondlikud kohalikud tasemed eh, peavad hõlmatud olema panter, eh, partneritena. olulised, et nad on partnerid, mitte huvirühmad ja sellepärast me vajamegi eh, selgesõnalist Euroopa definitsiooni. suur tänu. ja nüüd ma annan sõna Paul Tilsile. suur tänu kommentaare on olnud nii palju, et e, neid kõiki kokku võtta on väga raske. vastaksin seepärast ainult kahe aspekti osas. see kõigepealt linnade nimekiri meie tahaksime, et e, tegevuskavad tooksid välja need e, need eh, eripärad, mis erinevatel kohtadel on jätkusuutlikkuse seisukohast lähtuvalt. mis puudutab strateegiat, siis eh, strateegia on oluline eriti suurlinna piirkondades. linnapiirkondi ei saa arendada, mm, kui ei ole nende kohta mm, konkreetseid teadmisi on võimalik arendada välja ühiseid investeerimisprogramme eh, funktsionaalsetes piirkondades, need eh, peaksid eh, olema välja mm, arendatud nii tööandjate kui sektorite kui ülikoolidega, need peaksid olema Need peaksid käima integreeritud tegevuste kohta ning see peaks arvestama kõiki kohalike, kohaliku majanduse eripärasid. E, e, oluline on ka e, spetsialiseerumine, see puudutab näiteks madala süsinikusisaldusega linnatransporti, tarkussüsteemi ja nii edasi loomulikult ma tahaksin saada sellesse nimekirja, kus on ka Leipzig kirja pandud aga eh, tegemist, eh, selle nimekirja puhul on kahtlemata tegemist riigisisese protsessiga, sest mingisugused kriteeriumid peavad olema, peab eh, kaaluma, kas linnad kvalifitseeruvad või mitte ma olin, äh, ma kohtusin härra Barrosoga äh, Kopenhaagenis mõne nädala eest ja tõepoolest seal öeldi, et viis protsenti on ette nähtud linnade jaoks. see mm, tekitab küsimusi ja äh, sotsiaalfondist paistab, et Lääne-Euroopast eriti abisaajaid ei ole aga äh, ma äh, loodan tõesti, et Regionaalarengu fondist ikkagi lõigatakse ära üks tükk konkreetselt linnade jaoks. ning et tekib ka linnade nimekiri, mida valutakse, valitakse selgete kriteeriumite alusel ja eh, kui me seda ei tee, siis me lihtsalt eh, kaotame aega programmide elluviimisel. kui vaadata eelmisi programme, eriti mis puudutas Ühendkuningriiki, siis eh, igatahes plaanide, mingi varuplaani ellukutsumiseks kulus aega kaks aastat oluline on, et linnad oleksid eh, täielikult hõlmatud eh, protsessist, et linnad saaksid täieliku sõnaõiguse riigisisestest aruteludest ja härra Koolman rääkis siin laiematest regioonidest. loomulikult mina saan rääkida ainult Birminghami seisukohast, sest ma tean kohalikku statistikat, mis puudutab ähm, nüüd tööle tulekus, siis sada seitsekümmend tuhat inimest sõidavad iga päev eh, Birminghami linna tööle ja sellepärast on vaja investeeringuid selleks, et aidata kaasa kohaliku majanduse eh, arengule. Birmingham on eh, piirkonna suurim linn ning ta peab saama eh, raha tõukefondidest, olgu siis tegemist regionaalarengu fondiga või mis, mis iganes, ta peab saama rohkem raha, kui on ette nähtud ainult konkreetsel linnal. suur tänu. me oleme jõudnud oma teema käsitleda kõigepealt ma tahaksin tänada eh, Euroopa kohalike taseme organisatsioonid, assotsiatsioonide esindajaid ja ütleksin, et edasi eh, töötame me teises saalis